Äh, kolleegid, äh, alustame oma koosolekut. ja tore, et ka härra Legutko on kohal. ma tahaksin äh, väljendada oma üllatust selle üle, et et meil on ette nähtud siin kõigepealt ähm, aeg Hiina ja Euroopa Liidu suhete jaoks ähm, ja nagu öeldud, äh, kolmas september oli muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nüüd on juba kolmeteistkümnes oktoober. ja äh, loomulikult läks aega tõlgete peale, äh, sest ilma selleta poleks töö tegemine korralikult võimalik olnud aga me näeme, et meil ei ole endiselt kompromissmuudatusettepanekuid tõlkes. ning varirap-, mm, variraportööride kohtumine toimus alles kuus nädalat pärast muudatuste esitamist ning äh, seetõttu me äh, ei äh, saagi korralikult hääletada, sest me ei ole saanud asju korralikult ette valmistada. jah, Äh, äh, novembris ei olnud asi, ei ole asi võimalik jällegi sellepärast, et raportöör ei ole kohal äh, ja võib-olla peaks siis seda tegema seitsmendal, aga siis läheb jällegi Hiina delegatsioon missioonile. niisiis mina leian, et selline olukord on lubamatu ja minu arvates oleks ja me peame tegelema ka teiste raporteidega jah, vaatame nüüd siis, kuidas me selle teemaga saame edasi minna. härra raportöör, ma annan teile sõna, et te sellest räägiksite. aitäh, esimees. ma saan teha väga lühidalt, sest nagu te ütlesite, nädal aega tagasi sain ma kõigi muudatusettepanekute tõlked ning eh, sain siis ka muudatusettepanekuid hakata korralikult läbi vaatama ja ma olen selle tööga kuni siiani olnud eh, väga hõivatud. Eh, mina ei ole selles kõiges süüdi, mina olen tõesti väga kõvasti tööd teinud ja ma võin teile öelda, et ma olen saanud taotlusi erinevatelt fraktsioonidelt üritada kompromissmuudatusettepanekud sõlmida. kõigepealt tahaksin ma äh, tänada kõiki neid, kes andsid oma panuse sellesse raportisse. Äh, nelisada kaheksakümmend neli muudatusettepanekut esitati ning äh, paljud nendest muudatusettepanekutest peegeldavad neid olulisi arenguid, mis Hiinas on aset leidnud sel ajal, kui parlament oli suvevaheajal ning pärast seda lühikest mõttevahetust, mis meil komisjonis toimus enne suvevaheaega. näiteks Äh, rahalised probleemid, mida võiks nimetada ka kriisiks, äh, samuti äh, kaheteistkümnenda augusti plahvatused ja kõige viimaste aruannete põhjal läheb vähemalt aastaid, enne kui maa on saastest puhastatud ja samuti põhjavesi. nii et, et me ei ole veel, me ei teagi päris täpselt, milliseid aineid selles plahvatanud hoones hoiti ning äh, äh, selle kõigega on seotud ka välisettevõtted. Äh, viimastel nädalatel siis, kui jõudsid kohale nende muudatusettepanekute tõlked, vaatasin hoolikalt, milliseid kompromissmuudatusettepanekuid teha ning järgmistel päevadel esitan need kompromissid variraportööridele. mõned kompromissid keskenduvad sellele, kui olulised on suhted Euroopa Liidu ja Hiina vahel, mõned käsitlevad Tiibeti olukorda, korruptsioonijuhtumeid, demokraatlikku dilemmat, inimõigusi, keskkonnaprobleeme, poliitilist olukorda Hongkongis, kasvavaid pingeid Lõuna-Hiina merel ning äh, äh, Taiwan'i presidendi rahualgatust. niisiis äh, jutt käib siin ka kaubandussuhetest Hiina ja Taiwan'i vahel. ja ma tahaksin kõiki tänada selle tähelepanu eest, mida teemale on pühendatud ja jään ootama arutelu. aitäh, raportöör. kas teil on juba ülevaade sellest, kus muudatuste puhul need peaprobleemid on? jah, sellepärast, et meil on ju täna juba muudatusettepanekute teine läbivaatamine. või ei ole te veel sinnani jõudnud. Äh, härra Pelder. jah, need muudatusettepanekud sain ma alles mõned nädalad tagasi ja seetõttu ei olnud väga kerge neid muudatusettepanekuid äh, kokku panna Äh, ja me üritame siis fraktsioonidega teha konstruktiivset koostööd, kas juba on neid kompromissmuudatusettepanekuid, küsib härra Brock. jah, täna saadan ma need variraportööridele välja. jah äh,, oleks mõistlik olnud äh, siis, kui me arutaksime seda äh, teisel ajal kas keegi soovib sõna? Äh, härra Lang. Äh, lugupeetud äh, esimees, tõepoolest see teema tuleks kiiresti ära lõpetada. me oleme, meil on toimunud kaks parlamenditevahelist kohtumist oma Hiina kolleegidega, üks juulis ja teine septembris ja Hiina partnerid küsivad meilt kogu aeg selle raporti kohta, neil on, teeb muret see, et see raport eh, ei ole piisavalt kvaliteetne, eh, et olla eh, arvestades, kui oluline see on Euroopa Liidu ja Hiina partnerlussuhted ja äh, nagu te ütlesite, äh, nagu variraportöör ütles, suvevaheajal toimus olulisi sündmusi, Hiina äh, Lansini õnnetus on samuti üks strateegiline punkt, mis puudutab koostööd Euroopa Liidu ja Hiina vahel ja siin raportis viidatakse ka Hiina presidendi selgetele mõtteavaldustele, ma arvan, et me peaksime siin raportis rohkem keskenduma nendele poliitikavaldkondadele, kus Euroopa Hiinaga äh, tulevikus tahab koostööd teha ja just nendele äh, asjadele valgust heidma ja mitte pöörama siin liigset tähelepanu äh, presidendi väljaütlemistele või Tansiini plahvatusele ja me oleme oma muudatusettepanekud ka vastavalt teinud me tahame edendada majanduskoostööd, meil on investeerimisleping, meil on Aasia Investeerimispank, meil on Junckeri investeerimiskama ja ma arvan, et me peaksime just nende teemadega tegelema ja loomulikult eh, majandusliku koostöö kõrval on ka poliitiline koostöö me loodame maailma konfliktide lahendamisse ka Hiinat kaasata ning meie naabrus Iraan, Süüria, teised konfliktid, need on ka samuti Lõuna-Hiina meri, nendest asjadest peaks kõnelema, see on selge aga kui kõnelda nüüd teistest suurtest teemadest, eh, digitaalne Hiina, digitaalne Euroopa, meie ühiskondade muutumine, ühiskondade digitaliseerumine, kuidas me saavutame andmekaitse, kuidas me võitleme küberkuritegevusega, eh, kuidas arendame välja uusi tehnoloogiaid, need on strateegilised teemad ja ma loodan, et teie, härra Pelder, eh, keskendute oma kompromissmuudatusettepanekutes just nendele teemadele Äh, ja mitte teatud lobirühmadele huvi pakkuvatele teemale ja mis ei ole eriti olulised koostöös Hiinaga. Äh, sellega lõpetaksin. kõneldakse saalis ilma mikrofonita. Ah, ahah, okei okay,, te rääkisite seal midagi kongressist. Just, uh, I mean, uh, sorry Äh, vabandust, äh, ma olen, äh, ma ei kuulnud raportööri sõnavõttu, aga hispaania keeles meil on ütlus, et peab olema sama kannatlikud kui hiinlased ja mulle tundub, et et selle teema puhul meil oli probleeme tõlgetega ja kui asjad seetõttu viibivad, siis äh, Äh, tahaksin ikkagi oma panuse anda, sest raport, raportöör teeb äh, head tööd ja ma arvan, et me peame nüüd väga tõhusalt tegutsema. ma ei tea, esimees, kas me hakkame nüüd kõnelema muudatusettepanekutest või kõnelema ainult viivitustest? niisiis, äh, mul oli küsimus, kas ma peaksin kõnelema ka Rahvapartei muudatusettepanekutest või? hästi kõneleja ütleb, et jätkab hispaania keeles. nagu ma ütlesin, me oleme siin asjadega hilja peale jäänud ja detsembriks ilmselt on meil alles kompromissmuudatusettepanekud. ma arvan, et me võime asjasse suhtuda positiivselt ja teha raportööriga koostööd Äh, mis puudutab nei, meie esitatud muudatusettepanekuid, siis mina saatsin oma üldised seisukohad juba juulis, tahtsin tervele reale asjadele raportööri tähelepanu juhtida ja võin neid nüüd ka üle korrata. kõigepealt ma tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on Hiina äh, maailma areenil, minu muudatusettepanekud äh, lähevad just nimelt selles suunas. Hiina on üks maailma liidreid, Hiina Äh, seisab silmitsi ülemaailmsete väljakutsetega, Hiina äh, üritab oma kohustusi täita ja äh, täita neid standardeid, mis kõigile on seatud. samuti tahaksin rõhutada, et meil on vaja viia lõpule läbirääkimised investeeringute osas. Euroopa Liit peab toetama Hiinasse investeerimise võimalusi ning üritama saavutada paremat juurde, juurdepääsu Hiina turgudele Äh, Hiina viib läbi äh, äh, majanduslikke muutusi selleks, et Hiina turg oleks avatum, mis tugineks rohkem turujõududele ja mitte riigipoolsele sekkumisele ning üks suurimaid edusamme olekski, kui Hiinal õnnestuks selline üleminek ka läbi viia, sellepärast et praegune olukord oleks ohtlik kogu maailmaturule ja veel üks oluline muudatusettepanek, mille me esitasime, Äh, nimelt novembris toimub järgmine äh, kõneluste voor Hiina võimudega ning paljud kolleegid soovivad rõhutada Tiibeti küsimust ning vähemuste olukorda Hiinas. Äh, need on üheks komistuskiviks kõnelustel. olukord Lõuna-Hiina merel on samuti äärmiselt oluline. ma ei taha hakata kordama kõike, mida selle kohta juba on öeldud, aga rahualgatus Lõuna-Hiina merel, mille on esitanud Taiwan'i võimud, äh, äh, kehtestades selles piirkonnas siis rahvusvahelist mereõigust, on äärmiselt oluline, iseäranis arvestades selle teema ülemaailmset mõju. Äh, ma arvan, et Euroopa Liit peab üritama seda teemat lahendada Hiinaga nii kahepoolselt kui ka regionaalsel tasandil nii et, et me toetame neid algatusi, mis keskenduvad parematele ja rahulikumatele suhetele Hiina ja Taiwan'i vahel. mais toimus meil Kinmeni saarel ka kohtumine, kus seda teemat käsitleti, me oleme esitanud ka terve rea muudatusettepanekuid, mis puutuvad, puudutavad kahepoolseid kõnelusi Hiinaga, olukord Hongkongis, kliimamuutused, inimõigused, paljud fraktsioonid ja ka meie Äh, näe, äh, oleme siin sarnastel seisukohtadel, ma leian, et meil on piisavalt manööverdamisruumi, et saavutada kompromiss, muudatusettepanekuid, mis parandaksid selle teksti strateegilist iseloomu, aitäh! härra Temesmaaker saab nüüd sõna. aitäh! mina tahaksin avaldada tunnustust raportöörile tehtud töö eest Äh, raportil, raporti osas, mis puudutab Hiina ja Euroopa Liidu suhteid. ma olen oma fraktsiooni koordinaator ja äh, piirduksingi siis ainult raporti teemaga. härra äh, raportöör, mul on, ma olen teiega nõus, et Hiina on teinud edusamme aga Hiinal on veel pikk tee ära käia, Hiina on majanduslik hiiglane, aga kindlasti ei ole Hiina veel hiiglane diplomaatilisel areenil ning meie muudat-, oma muudatusettepanekutes juhime tähelepanu inimõiguste olukorrale, erinevatele rahvastele, kes taotlevad enesemääramist, samuti juhime tähelepanu kristlastele, äh, tiibetlastele, tiibetlased on saanud, muutunud vähemuseks omaenda regioonis, nii et, et ma arvan, et me peaksime toetama kõiki selliseid inimesi, aitäh! härra Šolts. Äh, aitäh, esimees. Äh, jah, me ei äh, kõnele sellest raportist mitte esimest korda. me oleme juba viimastel aastatel kor-, korduvalt kõnelenud siin Euroopa Liidu ja Hiina suhe, suhetest Äh, ma tahaksin äh, öelda, et meie ei jaga selle raporti strateegilist lähenemist ja põhimõtteid. Äh, see raport ei pööra tähelepanu sellele, millele peaks tähelepanu tegema. mulle tundub, et ähm, siin jääb strateegilisest lähenemisest puudus ja on nagu äh, Eh, Hiina delegatsiooni juht ütles, me peaksime keskenduma just nimelt põhimõttelistele väljakutsetele, me peaksime järele mõtlema, kuidas meie Euroopa Parlamendiga saaksime anda oma panuse, et edasi arendada strateegilisi suhteid Euroopa Liidu ja Hiina vahel, sest tegemist on ju strateegilise partnerlusega, millest me siin kõneleme. Eh, jah, eh, sellele peaksime pöörama tähelepanu eelseisvatel aastatel, kui meie oma fraktsiooni poolt oleme üritanud siis äh, esitada just nimelt muudatusettepanekuid selles suunas, aga meil on äh, jah, äh, põhimõttelisi erinevusi ja teatud piires on võimalik seda raportit siiski paremaks muuta ja ma usun, jah, et meil on erinevusi nii majanduslikes, poliitilistes, kultuurilistes, inimõiguste teemades ja selles, kuidas nendele teemadele läheneda Äh, niisiis ma olen ähm, äh, üsna põnevil, et kuidas õnnestub nendest äh, paljudest muudatusettepanekutest siis midagi ühtset välja töötada. kuidas on siin võimalik siis leida sellist suunda, kuidas öelda selle, selle, seda, et millise panuse siis Euroopa Parlament saab anda siiski Euroopa Liidu-Hiina suhete arengusse, aitäh palun, härra Schaffhauser. aitäh, eh, esimees, see raport eh, meie eh, selle poolt ei hääleta, me suhtume negatiivselt sellesse raportisse. kõigepealt räägin väheolulisematest asjadest ja siis olulisematest minu arvates on äh, väga oluline leida siin tasakaal Euroopa Liidu ja Hiina äh, vahel ning äh, tasakaal meie suhetes, selles raportis ei ole mingeid põhimõttelisi arutelusid selle uue majandusliku olukorra üle, selle üle, kuidas Hiina mõjutab näiteks jätkusuutlikult arendamist Äh, see on täpselt nagu meil siin Euroopa Liidus, kus Saksamaal on eelarve ülejäägis ja nõnda edasi. Äh, äh, jah, meil on Euroopa Liidus tõsiseid probleeme maksetega, see on põhjustanud Euroopa deindustrialiseerimise, jah, tänapäeval on rahvusvahelise kaubanduse mahud vähenenud, aga meil on siin vaja siiski leida uus tasakaal suhetes Hiinaga ja nüüd, äh, mis äh, puudutab äh, näiteks inimeste ostujõudu, mm, siin me peaksime ka asjale lähenema strateegiliselt, siis eranis kõiges selles me peame arvestama sellega, et maailm on muutunud mitmepolaarseks, meie siin Äh, üritame maailmale läheneda unipolaarselt, aga see ei vasta tegevustele ja Hiina on üks olulisemaid tegijaid selles äh, multipolaarses maailmas. minu arvates on see raport ka häbiväärne, sellepärast äh, siin kasutatakse erinevaid standardeid, mõistetakse ühtesid hukka, hukka, äh, teisi mitte, võib-olla peaksime vaatama kõigepealt äh, kriitilise pilguga ennast, enne kui hakkame teistele näpuga näitama, minu arvates on pisut skandaalne, et me kogu aeg äh, näeme pindu teiste silmas, aga palki enda silmas ei näe, nii et, et seetõttu ma olen esitanud ka omapoolsed Äh, muudatusettepanekut, kus ma ütlen välja, et me tihtipeale mõistame Hiinat hukka, aga ise pole ka suurt midagi teinud, aitäh. Eh, suur aitäh, esimees ja ma tahaksin õnnitleda raportööri tehtud pingutuste eest. väga intensiivne töö küll aga on kolm aspekti, mida ma tahaksin rõhutada. ja need puudutavad tervet hulka erinevaid punkte. meile tundub, et seoses erinevate vähemustega on võimalik väga palju enamat ära teha, uiguurid ja teised, ja ma arvan, et siin konkreetselt see poliitika, mille on peale surunud keskvalitsus, me räägime siin tervest hulgast erinevatest tagakiusamise vormidest, terve hulk teisi poliitikaid, mis on kehtestatud, näiteks budistlike kloostrite suhtes ning vabadused või õigupoolest vabaduste puudumine, mis on olemas Äh, budistlike vähemuste suhtes selles riigis või õigupoolest äh, budistlike kloostrite suhtes ja see karistamatus, mille on kehtestanud äh, keskvalitsus nende kloostrite hävitamise eest, ka keskkond nendes piirkondades. teine punkt, mis puudutab inimõigusi. seda on maininud paljud enne mind on hädavajalik, et parlament ennast täiesti selgelt väljendaks inimõiguste rikkumise suhtes ja selle suhtes, kui ebaväärikalt äh, suhtub äh, keskvalitsus põhivabaduste kaits-, kaitsmise suhtes. mitte ainult vähemuste, vaid kogu rahva suhtes. uus terrorismivastane ja riikliku julgeoleku seadus on väga-väga ebamäärane terve hulga teemade suhtes, mis puudutab just nimelt põhiliste inimese põhiõiguste kaitsmist. ja nendel on vastu olnud terve hulk erinevaid äh, rühmitusi riigis. kolmas teema on keskkond. aastaks kaks tuhat kakskümmend on eesmärk kahekordistada riigi tuumaenergia võimekus see on loomulikult suurt muret tekitav kogu maailmas. täiendav oht keskkonnale, mida tuleb samuti arvesse võtta. me peame keskenduma nendele võtmeküsimustele ja seda tuleks siin raportis rohkem välja tuua, aitäh. Äh, äh, suur aitäh, äh, ütleb härra Breda. ma tahaksin avaldada tunnustust raportöörile tehtud töö eest ta on kolleegidega teinud head koostööd ja ma olen kindel, et selle koostöö tulemused on head. tahaksin meelde tuletada seda, et Rahvapartei on eh, ei ole valmis tegema koostööd selleks, et leida kompromisse Front Nationaliga, eh, tahaksin selle selgelt välja öelda veel kord, ja samuti tahaksin rõhutada, et, et Tiibeti, Tiibeti küsimuses olen ma esitanud äh, mitmeid muudatusettepanekuid äh, just nimelt selleks, et juhtida tähelepanu äh, Tiibeti kriisi tõsidusele. kahe tuhande üheksandast aastast alates on seal pidevalt sündinud ene-, kasvanud enesepõletamise juhtumite hulk. Neid on olnud sada nelikümmend kolm olemasolevate andmete kohta nii et, et me näeme, et eh, Hiina võimud on üritanud eh, kontrolli Tiibeti üle karmistada. Eh, ma külastasin mõne kuu eest Nepaali ja oli võimalik näha, et üha vähem oli neid Tiibeti munki, kellel õnnestus Nepaali pääseda. nii et, et pilt olukorrast on üsna selge. niisiis Äh, jah, äh, vaikne diplomaatia võib anda küll tulemusi, aga antud hetkel näib, et see eriti ei toimigi, juba viis aastat ei ole mitte mingisugust dialoogi Hiina võimude ja Dalai-laama vahel ning ma arvan, et on aeg avalikult välja öelda, et et olukord on tõesti väga tõsine ning äh, Äh, oluline on jätkata dialoogi Hiina võimude ja äh, Dalai-laama vahel ning äh, meil on vaja poliitilist kokkulepet selleks, et tiibetlased saaksid oma õigusi vabalt kasutada, see oleks kõik, mida tahaksin omalt poolt rõhutada, aga ma olen kindel, et meil õnnestub saavutada teiste fraktsioonidega hea kompromiss, aitäh! ja, Herr Vorsitzender, als Vorsitzender äh,. äh härra esimees, äh, Hiina äh, delegatsiooni esimehena ei ole ma veel sõna võtnud, ma kuulasin, mida kolleegid ütlesid, jah, kõikidest nendest teemadest tuleb kõnelda äh,, aga tahaksin teile öelda, et kui äh, meie partnerid Hiinas hakkaksid koostama raportit Euroopa Liidu Hiina äh, suhete teemal, siis nad juhiksid tähelepanu separatistlikele äh, püüdlustele Kataloonias. aga vaevalt, et nad selle, äh, samuti räägiksid nad siis mustlaste kohtlemisest erinevates Äh, riikides või äh, Ungaris äh, valitsevast olukorrast või pagulatest ja kas meie hakkame siis ütlema, et kas teil ei ole mingeid muid teemasid, millest Euroopaga seoses kõnelda? et me peaksime siin raportis käsitlema ju strateegilisi teemasid Euroopa Liidu-Hiina suhetes aga mm, mitte mm, teistest teemadest ja meie oleme alati nendest teemadest loomulikult kõnelnud, aga need teemad ei ole eh, Hiina ja Euroopa Liidu suhete keskmes, nii et, et eh, palun arvestage sellega. möchte auch noch ein paar Bemerkungen dazu machen. Ich möchte. Eh, jah, aitäh, mina Eh, tahaksin teha ühe ettepaneku raportöörile, et need eh, muudatusettepanekud eh, siis tänast arutelu arvestades panna kompromiss muudatusettepaneku, see niimoodi saavutada siis see strateegiline lähenemine. jah, me peame siin välja selgitama siiski üksmeelse seisukoha, välja töötama üksmeelse seisukoha ning ma arvan, et Äh, on õige ka see, et see ei ole inimõiguste teemaline raport. Äh, tegemist on äh, Hiinaga, see on üks maailma võimsaid riike, julgeolekunõukogu liige ja otsust, me peame siin rääkima nendest otsustavatest küsimustest, millist rolli Hiina maailmas me nii ja kuidas meie Hiinaga suhtleme. jah, me jah, peame rääkima siin raportis majandusteemadest näiteks sellest, kuidas koheldakse Hiina turul Euroopa, Euroopa ettevõtteid, kas neid peaks koheldama võrdselt Hiina ettevõtetega. et praegune olukord on tõesti väga äh, halb, sellepärast et äh, Äh, me ei saa lubada olukorda, et, et, et Euroopa ettevõtted, kes on investeerinud viiskümmend protsenti oma kapitalist Hiina ettevõtetes, kes on eraldanud äh, tehnikad Hiinale, ei saa avalikes hangetes osaleda. Äh, jah, me peame seda teemat käsitlema ning ma oletan, et seetõttu sellel teemal on esitanud ka muudatusettepanekuid ja neid muudatusettepanekud peab kindlasti äh, raportisse sisse panema, nii et, et me peame selgeks tegema, mida me nõuame, kus meil on võimalik ähm, midagi teha ja, ja siis võib-olla ka veel inimõigused. ja seetõttu ma tahaksin teid paluda, härra raportöör, et et te neid kompromissmuudatusettepanekuid veel homme ära ei saadaks, vaid võtaksite endale nädalakese aega, et tänase arutelu valguses siis need kompromissmuudatusettepanekud uuesti läbi mõelda teiseks, äh, järgmisel nädalal, kui need muudatusettepanekud siis kohale jõuavad, kui me oleme kõik näinud äh, kompromissmuudatusettepanek, siis peame otsustama, kuna me hääletame, äh, igatahes peab see, me näeme, et raport on veel täie, et seda raportit on veel vaja täiendama ja nüüd küsimus, mis ei ole suunatud otseselt härra Pelderile, vaid meie üldisele, ähm, äh, üldisele tööle. kas me võiksime endale siin mingid reeglid äh, paika panna, kui palju me ühe või teise raportiga tegeleme, kui palju me, äh, meil on siin põhjenduspunkte selles raportis viis ja pool lehekülge. kas see tagab ju selle, et seda raportit keegi lugema ei hakkagi Äh, jah. Äh, me, äh, me ei peaks hakkama siin nendes põhjenduspunktides mainima neid asju, millest on võimalik lugeda ajalehtedes. nii et, et meil on siin viis ja pool lehekülge põhjenduspunkte jah, see, mis seal kirjas on, võib ju küll kõige õige olla äh,. Äh, aga ma ei saa seda kontrollida, sest mul ei ole lihtsalt aega, et hakata viite poolt lehekülge läbi lugema. Äh, ning nagu öeldud, äh, me äh, võime selliseid, paljusid selliseid teemasid, mis meil siin põhjenduspunktides on kiireloomuliste asjade resolutsioonides käsil, ja kodanikud arvavad, et me oleme peas segi, nii et, et ja eh, eh, kui nad küsivad, et kui nad selliseid raporteid näevad, et mida me siin üleüldse teeme, asi ei ole härra Pelderis, eh, see puudutab meid kõiki, sealhulgas ka sekretäriaati, fraktsioonide töötajaid, me peaksime tõsiselt mõtlema sellele, kas ikka peab neid põhjenduspunkte olema nii palju ja tahaksin kasutada võib-olla oleks võimalus siiski veel äh, Ähm, siin midagi muuta. me peame oluliselt järele mõtlema, mis meil selles raportis ikkagi olema peaks, aga nüüd, äh, härra raportöör, on teil sõna äh, vabandust, äh, esimees, ma palusin Alde nimel kaks korda ja, ja meie sekretärile ei meeldi, selle ta sõna ei saagi. aga siiski, ütleb härra Van Valen Eh, mulle tundub, et kõige olulisem on see, et Hiina eh, tegutseks rahvusvahelise õiguse piires nii kaubandusküsimustes, majandusküsimustes kui ka inimõiguste küsimustes ning pidada ka rahvusvahelistes suhetes eh, Taiwan'i, Hongkongi omavalitsuse küsimustes, nii et rahvusvaheline õigus peaks olema meie lähenemisel kesksel kohal ja heel kort, eh, meneer de voorzitter, want we moeten gaan stemmen. Eh, kuna me peame hääletamise juurde minema. kompromissettepanekute suhtes on asi päris lihtne. tegin oma parima, mõtlesin neid tõsiselt läbi, enne kui ma nad koostasin ning variraportööride asi on vaadata, kas nad on vastuvõetavad või et, ei. see ei pruugi minna nii, nagu härra Laine eh, pakkus see teemade ring ei ole võib-olla nii lai, nagu tema tahaks näha, aga üks äh, asi härra Lainenile. mind rabas see, kui me eufemistlikult äh, väljendame viimasel suvel toimunud arengute üle. see ei puuduta seda, et see on minu lemmikteema, vaid see, kuidas Hiina võimud reageerisid sellele, eriti peale Tšenjeni tõsist katastroofi. see illustreeris taaskord asja, mida ma olen tähele pannud varemgi. selle kohta, kuidas asju Hiinas aetakse, see ei ole asi, mida võiks ignoreerida. kuid sissejuhatus oli vaid fragment sellest, mis raportis on. palun lugege läbi kompromissettepanekud ja ma väga loodan, et te jõuate järeldusele, et see, mis ma välja pakun, põhineb faktidel. ja lõpuks härra Scholzile mõnedes poliitilistes ringkondades, kui sa ei jaga sama visiooni, siis sul ei ole vis-, üldse visiooni ja me leiame, et see on väga mittedemokraatlik vaidlemise viis. mul on olemas strateegiline lähenemine Hiina ja Euroopa Liidu suhetes üle, see lihtsalt ei lange teie omaga kokku. aitäh, härra raportöör. ma olen kindel, et te Te ühitate oma arvamuse fraktsiooni enamuse arvamusega selle raporti osas lõppkokkuvõttes ning et meil tuleb eduka, edukas raporti hääletus lõpuks. sest raportööri roll on esindada komisjoni ja mitte tema enda arvamust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 nüüd siis ÜRO raport, päevakorrapunkt seitse. kas ECR saaks lõpetada oma sisemised arutelud? ning paluksin raportööril või küsiksin raportöörilt, kas tal on midagi veel öelda selle raporti kohta? Er ja kus ta on, härra Tänuki taga? German, dear colleagues uh austatud esimees, head kolleegid, mul ei ole midagi lisada, meil on kompromissettepanekud, mis on asjalikud, ma loodan, et neid toetatakse ning ma loodan, et minu soovitused eraldi osade kaupa hääletuste kohta äh, läbi lähevad ning et meil tuleb sidus raport. aitäh, enne kui alustame hääletusega peaksin teie loal rääkima teile ühest ettepanekust, siin räägitakse igal pool kõrgest esindajast, asepresident kõrge esindaja ning parlamendi, parlamendis tegelikult räägitakse kõrge esindaja asepresident. kui teile see sobib, siis äh, parandame selle väikese keelelise vääratuse siin ära läbivalt nüüd hääletus. jah, palun. sada kümme. muudatusettepanek sada kümme. kas see on tõesti nii? ma ei usu seda. kes toetab Dandrani muudatusettepanekut sada kümme? vastu, erapooletu vastu võetud sada üksteist. kas ei ole vastu võetud? palun? kuidas? kes on selle poolt, et hääletame Danjani muudatusettepanekuid plokis? härra Danjan? jah? ei vastuväide, järelikult ei saa seda teha. sada kümme, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üksteist, poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist, poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist, poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. oleks võinud seda plokis hääletada, sest kõik fraktsioonid hääletasid samuti. aga aega meil on. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu. sada kolmkümmend kolm, jah, nii ma ütlesin. sada kolmkümmend kolm siis. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend neli, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, muudatusettepanek suuline sotsiaaldemokraatidelt, sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapoolet-, usun, et vastu võetud, aga kontrollime. kus see kaart nüüd oli? hääletus on lõppenud. ECR-il on üks äh, liige üle. Te just küsisite, kas, kas seitse oli õige. mitu häält on ECR-il? kas meil on kuskil need andmed olemas? seitse. aga ikkagi on teil üks liiga palju. nii, nüüd sai, nüüd sai asi selgeks, hääletus on lõppenud ning kolmkümmend, kolmkümmend ja üks erapooletu on tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis on juba kaetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kuigi ilmselt vastu võetud. hääletus lõppenud. kolmkümmend neli kahekümne kolme vastu, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend viis vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist. teine osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada, sada kuuskümmend seitse Lohbilleri täiendus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaheksa. sada kuuskümmend kaheksa poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletus on lõppenud, ei ole, ei ole nüüd on hääletus lõppenud. nelikümmend kolm, kolmkümmend neli poolt, kakskümmend üheksa vastu, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud. ning äh, soovin õnne, härra Kovatšev. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend üheksa vastu, tagasi lükatud. nüüd. missugune nüüd tuleb? kompromiss seitse, poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus lõppenud kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend neli vastu, tagasi lükatud. seitsesada üheksakümmend viis. nüüd sada üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, kontrollime hääletus lõppenud, kakskümmend seitse poolt, kolmkümmend kolm vastu, tagasi lükatud. nüüd kakssada üks teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, kakssada üks kontrollime hääletus lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakssada viiskümmend poolt, vastu. kontrollime. kakssada viiskümmend. hääletus lõppenud. nelikümmend neli poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, kakssada viis. no mis kasu on kompromissidest siis, kui me ikka peame eraldi ettepanekuid hääletama? kakssada viis poolt vastu. kompromiss iseendaga. kontrollime elektrooniliselt, kakssada viis. hääletus lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend seitse vastu, tagasi lükatud. kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletus lõppenud. veel kord kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend seitse vastu. vastu võetud. nüüd kakssada kuuskümmend neli. kes on poolt? vastu erapooletud, kontrollime. hääletus lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend neli vastu, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend seitse poolt. poolt kakssada kuuskümmend seitse, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame plokina, kakssada üheksakümmend viis kuni kolmsada kahesaja üheksakümne kuuendast kakssada üheksakümmend viis võtame siis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kuus äh, ja kuni kolmsada, kes on poolt? vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend seitse poolt, kolmkümmend neli vastu, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, usun, et vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend kolm vastu, tagasi lükatud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga elektrooniline hääletus. hääle, hääletame kolmsada seitse hääletus lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kolmkümmend kolm vastu, tagasi lükatud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kakskümmend kaks, esimene osa, poolt, vastu, e-, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga kontrollige hääletus lõppenud, kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend kuus vastu, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend kuus, eks? kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd äh, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, veel kord, nelikümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, viiskümmend seitse Gilli ettepanek poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolmkümmend viis vastu, tagasi lükatud. nüüd kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud. kuuskümmend üheksa veel kord, kes on, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt. oih, aga kompromiss kakskümmend kaks, jah, kompromiss kakskümmend kaks. midagi oli selle peal, ma ei näinud kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. hääletus ei ole lõppenud ettepanek olevat, kõik mõtlevad nii kaua. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend kolm vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt. ei, seitsekümmend, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsekümmend üheksa, kaks osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kes see nüüd veel kontrollida tahab? viis eurot kassasse. viis eurot kassasse. jumal hoidku küll. hääletus on lõppenud. üheksateist neljakümne vastu kümme eurot kassasse nii. Äh, seitsekümmend üheksa teine osa, poolt. vastu. erapooletud, ei ole selge, kontrollime. nüüd on tõesti vaja kontrollida hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas on praegu kõik õigesti? seitsekümmend üheksa, tundub, et, et lõpuks me peame kontrollima, eh, mida see tähendab, kui esimest osa vastu ei võetud. kas on, kas mõte jääb alles? aga siin on kustutus. aga kui enamus kustutatakse, siis eh, võib-olla ei ole sellel lausel enam mõtet sees. kaheksakümmend, kes on poolt, kontrollime selle ära. vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. usun, et tagasi lükatud. tagasi lükatud. anna mulle see. kaheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse ja kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. üheksakümmend poolt vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kahekümne kaheksa vastu vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seejärel sada kolm poolt, vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud kolmekümne häälega kahekümne seitsme vastu vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suur hulk inimesi siin ei tõsta kätt, ma pööran tähelepanu ainult nendele, kes kätt tõstavad, see oli tagasi lükatud. sada neli me kontrollime seda. aga ma ei äh, tee mingeid hääletuse kontrolli enam, kui inimesed lihtsalt ei hääleta ja siis muudatusettepanek tagasi lükatakse. sest ma näen, et kui me käega hääletame, siis kõik kolleegid lihtsalt ei osale hääletuses. hääletus on alanud nüüd hääletus on lõppenud ja see on, nagu juba öeldud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks vastuhäält, kakskümmend viis poolthäält. sada seitse, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa, kahekümne üheksa vastu tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on lõppenud, kakskümmend kuus kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. TV kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. terve kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd INTA muudatusettepanekud. INTA kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd INTA viis poolt, vastu, erapooletud kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis, kahekümne kaheksa vastu tagasi lükatud. Inta kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Inta kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kontrollime hääletus on lõppenud, kakskümmend neli, kahekümne kaheksa vastu tagasi lükatud. Inta üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta kaksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. kakskümmend viis, kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud, Inda kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Inta neliteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud kakskümmend üks kolmekümne viie vastu tagasi lükatud. oh jumal. kont A poolt, vastu, erapooletud. raportöör ehk ütleb, mis seal sees, selles muudatuses on me hääletame Conte'd nüüd. Conte, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Cont kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Cont kolm poolt. kas meil on alati vaja vastu hääletada? kas me saaksime plokina hääletada? hästi me hääletame nüüd äh, kont kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, era-, ei ole vastu võetud. kont kuus, poolt, vastu, erapooletud, vas-, tagasi lükatud. kont seitse kuni lõpuni, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime, tagasi lükatud, vabandust. nüüd jõuame kultuurikomisjoni muudatusettepanekute juurde. kas hääletame ka plokina? kes on poolt? te ütlesite? olge, olge nüüd, nüüd vait. kakskümmend kaks ja üksteist, kakskümmend kaks ja kakskümmend üheksa välja, teised hääletaksime plokina. üksteist, kakskümmend kaks ja kakskümmend üheksa eraldi. paneme hääletusele kõik kultuurikomisjoni muudatusettepanekud, välja arvatud üksteist, kaksteist ja kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt äh,. see olevat juba kaetud. kakskümmend üheksa siis, poolt. kes on kahekümne üheksa poolt? ja miks te seda varjate siis? kes on vastu? vastu võetud. ja nüüd jõuame AFCO muudatusettepanekute juurde. kas on tagasi lükatud? jah, me pole siin tähele pannud, et siin on mingi viga. jah niisiis, nagu ma ütlesin, nüüd AFCO muudatusettepanekud. AFCO neli, kes on poolt? ja, ja siin ei saa plokina hääletada. AFCO neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud. AFCO viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AFCO kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AFCO neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. AFCO viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd ja nüüd elektrooniline lõpphääletus. härra Kaaler on ka vait. hääletus on lõppenud. Äh, raport on neljakümne kaheksa poolthääle, kaheksa vastuhääle ja nelja erapooletuga vastu võetud. õnnitlused raportöörile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 ja meie kuulamise teemaks on ähm, välispoliitika ja veel siiani kasutamata potentsiaal, mida võimaldab Lissaboni leping. meil on äh, terve rida eksperte siia kutsutud, äh, kes äh, annavad meile siis infot sellel teemal, et raportöör saaks seda kasutada, seda infot ma annan, paluksin nüüd, et proua Spinelli äh, samuti sissejuhatuseks äh, sõna võtaks ja siis saame juba aruteludega alustada. proua Spinelli, teil on sõna. aitäh. Äh, kõneleja ütleb, et ta jätkab itaalia keeles selleks, et kõik saaksid ikkagi aru, mida ma öelda tahan. arvamusi äh, on väga mitmeid ning äh, härra Junckeri ettepanek luua Euroopa äh, sõjavägi on tekitanud arutelusid, et kas Euroopa Liit ei peaks selles valdkonnas tõesti väga tõhusalt tegutsema, arvestades eh, neid uusi koostöövõimalusi, mis meil on. ühtne välis- ja julgeolekupoliitika on praegu eh, Euroopa ja föderalismi alastes aruteludes kesksel kohal. niisiis, eh, me näeme, et Äh, alates tuhande üheksasaja viiekümne neljandast aastast äh, alanud muutustega äh, on palju muutunud. teise maailmasõja aastane, ajane kaos ähm, viis nende esimeste lepinguteni ja me peame äh, muutunud oludes aga oma eesmärgid uuesti läbi mõtlema, näiteks kas või NATO roll, NATO äh, uus roll ähm, Euroopa idaosas, tohutu suur sisserändajate tulv ja sellega kaasnev kaos. me ei saa lihtsalt enam äh, laiemat pilti äh, Äh, ignoreerida, me peame kõnelema äh, ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, samuti kaitsepoliitikast, selleks et luua suurem kindlus, suurem julgeolek. me oleme äh, üritanud pärssida Venemaa tegevust Ukraina suunal, aga meil hetkel puudub konstruktiivne poliitika Venemaa suhtes ning sellise poliitika väljatöötamine on kahtlemata suur väljakutse niisiis äh, äh, ärgem unustagem ka olu-, euroala olukorda, Kreeka olukorda, ka äh, selle kõige taustal on veelgi olulisem, et meil oleks mingi ühine välispoliitika. samuti on meil probleeme demokraatliku aruande kohustuslikkusega. Euroopa Liit peab teatud määr, Euroopa Liit on teatud määral äh, Äh, demokraatse legitiimsuse ja legaalsuse teemasid äh, eiranud, samuti karistamatuse küsimusi. niisiis äh, mina tahaksin teada, mida meie kõnelejatel nende konkreetsete teemade kohta on öelda nende uute kombineerimisvõimaluste kohta, mis on tekkinud, millised on meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika väljavaated, Äh, äh, ja selle kõige juures ei tohi unustada vabadust ja väärikust. mulle äh, tundub, et me peaksime pöörama palju rohkem tähelepanu sellistele küsimustele. meil Euroopa Liidus ei ole midagi sellist nagu näiteks artikkel üksteist Itaalia põhiseaduses, kus mainitakse, et ainult siis, kui rahu ja õiglus on ohus, on võimalik Äh, aktiveerida julgeolekusüsteemid riigi kaitseks. Äh, Euroopa Liidus ähm, on Lissaboni lepingu teema äh, väga oluline, samuti Euroopa põhiseaduse küsimus ähm, ning Mm, nende teemadega seotub väga palju küsimusi, küsimusi, millele esialgu ei ole veel vastuseid. Mm, maailmas on praegu sõjad, meil on humanitaarkriis, meil on probleemid demokraatia eksportimisega, niisiis on tekkinud täiesti uus olukord, mida tuleb arvestada, kui me hakkame paika panema Äh, ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. niisiis, äh, meil tuleb leida vastus küsimustele, mida tähendaks ühtne kaitsepoliitika ja milline on parlamendi roll, kui selline poliitika luuakse, parlamentaarse kontrolli roll kui meil sellistele küsimustele vastust ei ole, siis võime unustada kõik muud arutelud ühise välis- ja julgeolekupoliitika teemal. kui me ei lülita välispoliitikat äh, parlamentaarse kontrolli alla ja kui me ei anna sellele ka mingit põhiseaduslikku kuju, kui me ei pane seda kirja mingisse dokumenti, mingisse põhiseadusesse, äh, siis ei ole meil võimalik ka kaitsepoliitika vallas midagi ette võtta. ja loomulikult äh, on need teemad, mida me AFCO komisjonis oleme äh, arutanud, meie komisjoni esimees on sellele korduvalt viidanud ja kas ma annaksin nüüd sõna meie külalistele, küsib proua Spinelli. Äh, või võib-olla siis välisasjade komisjoni esimehele, aga tema sõna ei soovi. niisiis, ma annaksin kõigepealt sõna meie tänastele külalistele. kõikidel kõnelejatel on umbes kakskümmend minutit kõneaega ja sellele järgneb siis arutelu, küsimused-vastused ja kõigepealt räägime siis väljakutsetest Euroopa Liidu välispoliitikas, kasutades Lissaboni lepingu potentsiaali. ja teises ähm, arutelude voorus ähm, keskendume siis ähm, ühise kaitsepoliitika institutsionaalsetele ja strateegilistele tagajärgedele. ma loodan, et tänane kuulamine aitab meid meie töös, aitab meil analüüsida Lissaboni lepingus kätkevat potentsiaali ja tahaksin ekspertidele meelde tuletada, et nende eh, sõnavõtt ei tohiks olla pikem kui kümme minutit ja ma paluksin, et te sellest kõneajast ka kinni peaksite, eh, selleks et me saaksime korraldada ka arutelu proua Spinelli küsib, et kes nüüd äh, sõna annab. hästi, ma annan nüüd siis sõna professor Panos Kutrakosele. aitäh. ma keskenduksin oma sõnavõtus kolmele teemale. Äh, kõigepealt otsuste langetamine. Lissaboni lepp leping eh, säilitab ühehäälsuse nõude otsuste langetamisel artikkel kolmkümmend üks. jah, ette on nähtud ka teatud erandid. Eh, nõukogu meetme võib vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega, kui see on seotud teise meetmega, mis ühehäälselt juba on vastu võetud Eh, meil on eh, sätted, mis puudutavad eriesindajate ametisse nimetamist, konstruktiivne erapooletuks jäämise ja veel mõned muud juhtumid, kus eh, ülemkogu võib ühehäälselt otsustada, et nõukogu võib tegutseda kvalifitseeritud häälteenamuse alusel. Need sätted viitavad sellele, et teatud erandlikes oludes võimaldab Lissaboni leping nõukogul tegutseda enamushääletuse alusel, aga äh, tahaksin sellega seoses mainida kolme asja. kõigepealt äh, liikmesriigid on need, kes otsustavad, kas ja kui, siis millises valdkonnas seda teha, teisisõnu, kuigi juriidiliselt see võimalus on olemas, siis praktiliselt äh, Äh, sõltub liikmesriikidest, kõigist liikmesriikidest, kas see saab juhtuda või ei. teiseks, äh, siis on selline laialt levinud arvamus, et enam kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist äh, tagaks tõhusama Euroopa Liidu tegemise, aga sellesse tule, sellesse suhtuda ettevaatlikult, mida see meie väga mitmekesises Euroopa Liidus tähendab, kas selle tulemuseks ei võiks olla nõrgem või võib-olla piiratum Euroopa Liidu reaktsioon Äh, mis oleks Euroopa Liidu tegevuse mõju, kui kõik liikmesriigid seda ei toetaks ja kolmandaks äh, puudutab ühine välis- ja julgeolekupoliitika just nimelt kõrget poliitikat ja see on arenenud just nimelt kultuuridevahelise koostöö alusel ning menetluslike eeskirjade olulisust ei tohiks alahinnata Eh, on eh, eh, piirid mm, nendel sätetel, jah, nad võivad soodustada tõhusat tegutsemist, aga nad ei saa asendada sisulist poliitikat sellistes valdkondades, mis tegelikult on liikmesriikide suveräänsuse keskmes. teiseks tahaksin peatuda paindlikkusel üks uuendusi, mis Lissaboni leping sisse tõi, oli üksikasjalikud äh, reeglid paindlikkuse küsimustes ja äh, need, äh, neil on erinevaid kujusid, tõhustatud koostöö, liikmesriigid te,, kes tegutsevad Euroopa Liidu nimel ja alalise koostööstruktuur, alaline struktureeritud koostöö vaatamata kõigile nendele keerukatele sätetele ei ole neid reegleid siiani kasutatud ja kolm märkust sellega seoses. kõigepealt kuigi need äh, reeglid on üsna üksikasjalikud, äh, iseloomustab neid Lissaboni lepingus sisalduvaid sätteid siiski teatud ebamäärasus. ja äh, ega võiks eeldada, et Euroopa Liidu institutsioonid seetõttu just sooviks neid rohkem kasutada. teiseks, need Lissaboni lepingu paindlikkuse reeglid lihtsalt panevad paika need laiad parameetrid, mille raames siis liikmesriigid ja Euroopa Liit võivad otsustada, mida edasi teha, millises tempos ja millises suunas ning äh, kolmandaks Äh, jah, äh, praktikas on äh, välis- ja julgeolekupoliitika elluviimisel samuti teadlik paindlikkus olemas ja teatud määral isegi välis- ja julgeolekupoliitikas. huvitav on aga see, et liikmesriigid ei ole kasutanud seda võimalust tugineda nendele sätetele Lissaboni lepingus sellistes valdkondades, kus sellel oleks olnud ka välispoliitikale praktikal praktiline mõju, ma räägin just nimelt relvastusalasest võimekusest, relvastuse vallas tehtavast koostööst Äh, Lissaboni lepingu paindlikkuse reeglitel on äh, midagi ühist otsuste langetamise reeglitega. Nende äh, potentsiaali realiseerimine sõltub liikmesriikide tahtest ning sellises kõrge poliitika vallas on teatud piirid sellel, mida juriidiliste normidega on võimalik saavutada. Lissaboni leping on koostatud niimoodi, et liikmesriigid saavad otsustada Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika mm, tempo ja suuna üle Äh, välis- ja julgeolekupoliitika lihtsalt jätab liikmesriigidele võimaluse kasutada seda nii, nagu nad seda heaks peavad. Äh, seda poliitikat tegelikult ei, äh, ei suuna mitte õigusnormid ja menetlused. ja kolmas teema, millel tahaksin peatuda, on vajadus selgelt määratleda ühise välis- ja julgeolekupoliitika ulatus Äh, Lissaboni leping läheneb äh, välis- ja julgeolekupoliitikale üsna kahemõtteliselt. ühelt poolt on see äh, Euroopa Liidu välistegevuse üheks osaks ja seda erinevatel moedadel, meil on terve rida ühiseid põhimõtteid ja eesmärke, mis reguleerivad kõike, mida Euroopa Liit maailmas teeb Lissaboni lepingus on tõesti õiguslik raamistik, mis on väga üksikasjalik võrreldes varasemate lepingutega ja äh, see erinevate sammaste struktuur, mis varasemalt oli, on ära kadunud, nii et jääb mulje, et tegemist on integratsiooniga, aga teisalt äh, välis- ja julgeolekupoliitikal on oma spetsiaalsed reeglid, need on äh, lepingu artiklis kakskümmend neli Euroopa Liidu pädevus on äh, välja toodud äh, ning äh, komisjoni ja parlamendi kaasatust on oluliselt vähendatud ja Euroopa Kohus on põhimõtteliselt välistatud ja otsuste langetamisel on domineeriv roll liikmesriikidel ja selline kahemõtteline olukord viitab sellele, et Eh, ju-, suhtumine eh, välis- ja julgeolekupoliitikasse eh, on siiski erinev kui muudesse poliitikatele ning see välis- ja julgeolekupoliitika erinev olukord on seotud ka artikliga nelikümmend aluslepingus, kus öeldakse, et ei ühise välis- ja julgeolekupoliitika ellurakendamine ega mingite teiste välispoliitikate ellurakendamine ei tohiks mõjutada neid menetlusi ja volitusi äh, juriidilisest aspektist äh, on sellel kaitse- ja julgeolekupoliitika ebamäärasusel või kahemõttelisusel teatud tagajärjed. Äh, näiteks, kas konkreetne tegevus peaks olema Euroopa Liidu välispoliitika pädevuses ja sellist hinnangut on vaja anda mitmetel põhjustel, kõigepealt õiguslik alus, institutsioonide poolne panus, sealhulgas ka parlamendi panus, otsuste langetamise menetlus Eh, kas on olemas selles vallas Euroopa Kohtu lahendeid eh, ning eh, liikmesriikide poolt võetud õiguslikud kohustused. parlament on nende teemadega hästi kurdis, arvestada, kursis, arvestades, et parlament osaleb kohtuvaidlustes, ma räägin siin arukate sanktsioonide juhtumist ja Euroopa Mauritsuse relvaleping ja samuti Euroopa Liidu Tansaania vaheline leping ühise välis- ja poliitika julgeole-, julgeolekupoliitika ulatuse paikapanemine on Lissaboni lepingu raames palju keerulisemaks muutunud, eh, sest et eh, eh, väga raske on paika panna selle lepingu kontekstis neid väliseid piire. samas on jällegi teatud piirid nende meetmete osas, mida ühise välis- ja julgeolekupoliitika vallas saab kasutada, näiteks artikkel kakskümmend üks ja näiteks Ehm, me võime vahepeal äh, tungida ka valdkondadesse, kus Euroopa Liidul tegelikult pädevust ei ole, nii et see õiguslik raamistik on üsnagi keeruline aga äh, kui arvestada sellega, et erinevad poliitikad üksteist üha rohkem mõjutavad, Äh, me peame arvestama ka sellega, kuidas äh, väline, välis- ja julgeolekupoliitika mõj-, mõjutab teisi äh, poliitikaid. ja nii võib juhtuda, et Euroopa Liidu põhiseaduslikus korras võib-olla välis- ja julgeolekupoliitika jääb natuke kõrvale. tasakaalu leidmine siin erinevate poliitikate vahel ei ole kerge ja aluslepingud ei muuda seda sugugi mitte kergemaks, aga sellise tasakaalu leidmine õiguslikus mõttes on vajalik sellepärast et on oht, et Euroopa Liidu institutsioonid satuvad lõpututesse institutsioonide vahelistesse konfliktidesse ja eh, kulutavad eh, märkimisväärselt aega ja energiat selleks, et paika panna välis- ja julgeolekupoliitika ulatust sellisel moel, mis oleks parimini, paremini kooskõlas nende menetluslike huvidega. see aga ei aita Euroopa Liidul saavutada sidusat ja tõhusat välispoliitikat ja tulles selle teema juurde ta tagasi, selleks, et ähm, ühise välis- ja julgeolekupoliitika vallas Lissaboni leping äh, potentsiaal ellu rakendada, on vajalik tihe koostöö institutsioonide vahel ja praktiline koostöö, aitäh! Uh, thank you very much uh,, members of parliament, I am very honored. suur aitäh, parlamendiliikmed, mul on väga suureks auks siin sellel teemal täna rääkida. tahan tutvustada teile ühe uuringu tulemusi, mida kolleeg Ešiljan tegime äh, kõrge välisesindaja viie esimese tööaasta jooks, äh, kohta. nimelt suurendada Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika nähtavust ning anda Euroopa Liidule üks hääl äh, võrreldes ähm, kõrge esindaja töös. meie lähenemiseks oli analüüsida mitmeid kvalitatiivseid analüüse, mis sellel teemal on tehtud ja läheneda kvali-, kvantitatiivsemalt, analüüsides ametlikke avaldusi, mille, mida on teinud kõrge esindaja välispoliitika raames ta ütleb, et ühine Euroopa Liidu positsioon on ühine liikmesmaade nimel, see loomulikult on ühise välispoliitika üks osa ainult. Need avaldused võimaldavad meil näha ka, kus oli kõrge esindaja fookus, kuidas ta tegi koostööd teiste Euroopa Liidu äh, osapooltega ja kuidas milline oli tema nähtavus võrreldes teiste eesistumistega. ma valmistasin ette mõned slaidid, nii et te näete ka numbreid. mulle on tea-, anda, teada antud, et ekraanid on natukene liiga väiksed, nii et teile kõigile peaksid olema slaidid kätte antud. ma tahaksin keskenduda kahele põhilisele punktile, nähtavus ja koherentsus. alustades nähtavusest, kui te vaatate kõigepealt kolmandat slaidi, siis te näete meie üldhinnangut Äh, selle kohta, mitu, äh, kui palju on avaldusi kõrge esindaja Euroopa Liidu nimel on välja öelnud, esmapilgul on asjad väga positiivsed, need äh, avalduste hulk on oluliselt kasvanud võrreldes eelmise roteeruva eesistumisega viimased paar aastat. peale üles, esilekerkamist kahe tuhande kümnendal aastal on avaldusi nelisada ehk äh, keskeltläbi siis üle ühe avalduse päevas. mis on huvitavamgi veel, te näete, et liikmesmaad usaldavad rohkem kõrged esindajad andma äh, temapoolseid avaldusi kõigepealt on neid siis kahte tüüpi, üks siis need, mida kõrge esindaja ise esi-, välja ütleb ja teine, mida ta tuleb, ütleb välja Euroopa Liidu nimel, kus on tegemist pikema konsultatsiooniprotsessiga. kui te vaatate numbreid aastast kaks tuhat üheksa, siis viimased eesistumised on andnud rohkem kui viiskümmend protsenti oma avaldusi Euroopa Liidu nimel, nii et peale pikka konsultatsiooniprotsessi see number on langenud nüüd sealt ainult kahekümne kahele aastal kaks tuhat viisteist on erinevaid viise, kuidas neid numbreid analüüsida, kuid meie tõlgendus on selline, et see näitab, et liikmesmaad on rohkem valmid andma kõrgele esindajale suuremat iseseisvust piiratud moel, tulla välja oma avaldustega Euroopa Liidu nimel. mida on kõrge esindaja CFSB avaldustes välja öelnud, kui te vaatate neljandat slaidi siis me tegime kvantitatiivse analüüsi, vaadates seda, millised olid geograafilised ja poliitilised tulipunktid nendel tuhande seitsmesajal avaldusele, mida me analüüsisime. ma püüdsin leida, mis on tipp viis viimase nelja aasta jooksul ja kui te mäletate, millised on Catherine Ashtoni poliitiline prioriteet, on naabrus ja strateegilised partnerid Euroopa Liidul ja te näete, et see leiab selget kajastust ka kõrge esindaja tööl, ta keskendub äh, naabrusele, töötab äh, suut-, suutlikkus töötada Euroopa Liidu ees olevate kriisidega ja te näete, et kõrge esindaja on olnud aktiivne Süüria suht-, suunal isegi enne seda, kui Süüria päevakorra tippu lendas ehk siis aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist võib selgelt öelda, et kõrge esindaja suutis tegutseda öö, kriisides öö, naabrusmaades. kui me räägime Meena piirkonnast, Sahara-alusest Aafrikast ja öö, mujalt, siis me näeme selget fookus. küll aga kui te vaatate natuke sügavamalt neid avaldusi, siis esimene seal näeme siin mitmeid puudusi, mis minu jaoks on eh, FSB-s jätkuvalt olemas. igasuguste avalduste puudumine, konkreetsete algatuste puudumine strateegiliste partnerite teemal, te ei näe nimekirjas USA-d, tipp kümne teemade seas te ei leia Venemaad, Hiina jõuab sinna aastal kaks tuhat neliteist, aga minu jaoks on see ähm, perifeerias ehk siin puudub äh, kaasatus tõsisemate strateegiliste küsimustega. kui te vaatate neid avaldusi enna, endid, vaadakem Süüriat, mis loomulikult on praegu vägagi päevakorras, nagu te näete, siis viimastel aastatel oli väga palju avaldusi kõrge esindaja poolt Süüria kohta, kuid enamik neist olid väga ebamäärased ei võtnud sihikule konkreetseid väljakutseid, kui nüüd on tegemist kõrgema poliitilise teemaga, siis kõrge esindaja ei teinud avaldust Vene sekkumise kohta Süürias, enne kui välisministrid eile kokku said. hoolimata siis sellest, et meil oli ühine kommünike kolme kõige suurema liikmesmaa poolt, Saksamaa, Prantsusmaa ja Inglismaa poolt kolmandal oktoobril, arvestades seda, et liikmesmaad on väga selgelt oma seisukoha välja öelnud, ei ole kõrge esindaja siiski valmis olnud tõsiste strateegiliste teemadega tegelema. kui me vaatame nähtavust, siis, siis see näitab selgelt, et välisteenistus ja kõrge esindaja on välja töötanud masinavärgi institutsionaalse võimekuse äh, reageerida kiiresti institutsionaalsetele küsimustele, kui nad tõrguvad tegelema äh, äh, strateegiliste küsimustega ning neil pole Euroopa Liidu liikmesmaade toetust tegeleda proaktiivselt teemadega, nagu näiteks Venemaa sekkumine Süürias. siin jõuan oma küsimuse teise punkti juurde, koherentsuse küsimus, kus üks põhilisi Lissaboni ees, lepingu eesmärgi, kus, milleks oli Äh, siduda ühine välispoliitika, julgeolekupoliitika ja välispoliitika Euroopa Komisjoni tegevusega ja siin oli meie hinnang veel kriitilisem, kui ma isiklikult arvasin. kui te vaatate esimest slaidi, siis vaatasime seda, kui paljud nendest avaldustest esitas äh, kõrge esindaja koos volinikega. kui te vaatate teemasid, mida kommunikeeriti humanitaarteemad, naabrus, mõnikord kaubandusküsimused, kõik need puudutasid asju, kus äh, volinikud on samuti väga aktiivsed, kus komisjon on aktiivne ja kus peakski olema põhjust ühisavaldus komisjoniga välja anda, aga nagu te näete, aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat neliteist oli pidevalt alla kümne protsendi ühisavaldusi ja eriti, mis puudutas Ukraina teemat puudus kommunikatsioon näiteks assotsiatsioonilepingu kohta koos komisjoniga või Euroopa naabruspoliitika kohta. ja siin vähemalt on hea uudis see, et me näeme, et asjad on natukene paranenud, me oleme va-, vaadanud ka kõrge esindaja öö, äh, osalust öö, äh, komisjoni kolleegiumis, Catherine Ashton on olnud alla viiekümne protsendi, see on isegi äh, kakskümmend protsenti aastal kaks tuhat neliteist proua Mogherini osalemine on olnud kuuskümmend protsenti teiste aseresidentide tasemel ja siin te näete juba selget tõusu äh, avalduste hulgas koos teiste volinikega, mis on iseenesest hea uudis, kuid seda on võimalik parandada. teine asi, mida me vaatasime koherentsuse mõttes, oli see küsimus, kas see tõlgendub poliitikasse ja kas on olemas ühiseid algatusi olnud, kõrge esindaja ja komisjoni poolt. ja ma olen kindel, et te olete teadlikud sellest, et Lissaboni eh, leping andis kõrgele esindajale äh, algatusõiguse ühis- äh,, julgeoleku ja välispoliitika suhtes, seda koos Euroopa Komisjoni toetusele, kui te vaatate siin meie kuuendat slaidi, siis hea uudis on see, et ettepanekute hulk otsuste hulk ühises julgeoleku- ja välispoliitika, mille öö, aluseks on kõrge esindaja ettepanekud, neid on olnud päris palju. see jääb kaugele maha öö, sellest, et tegemist oleks, mis oleks monopoolne seisund, mis komisjonil on seadusandluses mõttes, nii et selles mõttes on asjad päris kenasti, kuid välis- ja julgeolekupoliitika otsuses ei olnud vähemalt nii palju, kui mina seda leidsin, ei olnud otsest ühisettepanekud kõrge esindaja ja komisjoni vahel ja ainsad ühised ettepanekud kõrge esindaja ja komisjoni vahel olid seotud äh, julgeoleku ja välispoliitikaga, puudutasid sanktsioone, mida näeb ette artikkel kaks tuhat viisteist ühisettepanekute esitamise võimaluse. siin näeme võimalust suurendada või paremini ära kasutada Lissaboni lepingu võimalusi. ja viimane punkt, mis võib mis viib meid teiste kolleegide juurde, kus koherentsus on samuti oluline, kus kõrgel esindajal on ülesanne CSTP äh, häälekandja või hääleks, siin need äh, avaldused, mida me analüüsisime, tõlgendasid koherentsuse puudumist. see mind üllatas ja tuhande seitsmekümnest ettepanekust oli kaks tükki ainult julgeolekupoliitika kohta, missioonide kohta ja need olid äh, viited äh, korruptsiooni kohta Oilexile ja Kosovol ehk julgeolekupoliitika äh, võrreldes nende välispoliitika avaldustega, isegi kui Euroopa Liit oli julgeoleku tegija, nagu näiteks Malis, siis oli, ainult viidati ainult Euroopa Liidu Mali operatsioonidele mineviku vormis, ei võetud siin lava keskset kohta, nii et selles mõttes me näeme, et CFSB tegevus äh, koos julgeolekutegevusega on siin olnud aluseks, ehk meie analüüs äh, meie jaoks näitab, et on selgelt paranemise ruumi, suurendada kahte eesmärki, ühise välis- ja julgeolekupoliitika nähtavust ja koherentsust raamistik on selleks olemas, küll aga on vaja tegelikult kasutada võimalusi praktikas, nii andes liikmesmaadele, kõrgele esindajale omapoolset toetust, et olla proaktiivsem nendel keerulistel teemadel. ma arvan, Euroopa Liidu globaalne strateegia peaks olema lähtekohaks, mis annaks kõrgele esindajale proaktiivsema mandaadi ning teisest küljest seos kõrge esindaja EAS-i poolt ja komisjoni vahel on minu jaoks on olukord parem kui möödunud äh, koosseisuga, küll aga on ruumi asjade parandamiseks ja ma loodan, et välisteenistuse hindamine oma ülesanne täitmisel selle aasta lõpuks võiks olla üks võimalik, võimalus tuua need institutsioonid paremini omavahel kokku ja suurendada koherentsust Euroopa Liidus, Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika vallas, aitäh! Thank you. aitäh. härra Fonotartsa. nüüd teises paneelis tahaksin anda sõna professor Silvestri, Itaalia äh, välisasjade nõustamise instituudist. aitäh ma püüan seda teha inglise keeles. see on võib-olla parem, võib-olla on minust paremini aru saada ja saab teha ka lühemalt. ma arvan, et võime alustada sellega, et tunnustame, et Euroopa Liidu kaitse ei ole edasi liikunud. Lissaboni leping ei ole tegelikult ära lahendanud Euroopa kaitsejõudude ülesehitamist, ta on püüdnud ära lahendada pädevuse küsimust liikmesmaade ja komisjoni ja muu vahel, ta ei ole eriti kaugele jõudnud ka selles minu arvates. loomulikult on nüüd globaalse strateegia dokument, mille kõrge esindaja tootis ja millel võivad olla kaitsealased tagajärjed see on võib, võimanud avada uue võimaluse poliitiliseks aruteluseks, aruteluks Euroopa öö, äh, kaitse ja julgeoleku vallas, kuid me oleme veel väga kaugel sellest, et meil oleks Euroopa sõjaline instrument, mis oleks tegutsemisvõimeline. Euroopa ründerühma kurb ajalugu on meie jaoks kõigile väga selge. nii või naa arvan ma, et praeguses olukorras on keeruline mõelda nende eh, Euroopa armee terminites. lihtsalt sellepärast, et on olemas NATO alternatiiv, mis on palju lihtsam ja võimalik, et ka oluliselt tõhusam, niikaua kuni ameeriklased säilitavad oma praeguse olulise panuse sellesse. muidugi, kui Ameerika poliitika muutub, muutuvad paljud asjad, aga kuni Ameerika poliitika on selline, nagu ta on, siis loomulikult on NATO alternatiiv, on Euroopa rahvusarmeede jaoks palju lihtsam aktsepteerida kui Euroopa alternatiiv ja see annab neile ka illusiooni, et nad säilitavad teatud äh, riikliku suveräänsuse. kus on võimalik edasiminekut saavutada? on äh, kaitsetööstus ja tehnoloogia vallas materjalid on kõikides strateegiates väga-väga olulised ja nad on olulised ka Euroopa armee tuleviku jaoks. igasugune sõjaline strateegia on tegelikult kombinatsioon inimeste ja materjalide kasutamisest ja poliitilistest eesmärkidest liikmesmaade algne idee oli see, et see poliitika, tööstuslik, taktikaline ja teadusuuringute poliitika peab jääma rangelt riiklikuks. või hallatakse neid mitmepoolselt äh, mitteintegreeritud institutsioonide kaudu. komisjoni ettepanek kuni üheksakümne kuuenda aastani püüda kontrollida neid poliitikaid aga see kukkus läbi. liikmesmaad eelistasid luua terve hulga erinevaid strateegiaid, alustades Lääne-Euroopa Liidust, Lääne-Euroopa relvastatud rühmitused või hiljem OCCAR või äh, kavatsuste protokolli struktuur, mis iganes, terve hulk erinevaid samme mis on püüdnud leida tööstuslikku strateegiat liikmesmaades, mis ei ole eh, sõltuvad ühistest institutsioonidest. Euroopa Kaitseagentuuri loomisega isegi juba enne Lissaboni lepingut oli mõt-, idee siis selline, et neid on võimalik panna kokku, kuid säilitada otsuse tegemisel iseseisvus. tegelikult tapsid li äh, liikmesmaad ise Euroopa Kaitseagentuuri, nad ei ole seda tapnud, aga nad on muutunud selle ebaefektiivseks, sest nad ei andnud talle vahendeid poliitika loomiseks. Euroopa Kaitseagentuuril ei ole eelarvet ja, või noh, kui on, siis see on väga piiratud ja see on väga keeruline muutuda aktiivseks ja oluliseks tegut-, tegutsejaks tööstuspoliitika vallas see on loomulikult võimaldanud komisjoni tagasipöördumise eh, öö, lavale. komisjon komisjoni algsed seisukohad on kõrvale jäetud ja nüüd on loodud võimalus koostööks komisjoni ja Euroopa Kaitseagentuuri vahel, mis minu arvates, aga loomulikult ma võin ka eksida seda hallatakse peamiselt komisjoni seisukohast. see ei ole halb olukord peamiselt tänu sellele, et liikmesmaad, liikmesmaadel on probleem. nimelt see, et nende kaitse-eelarve väheneb ikka vähem ja vähem. Neil on ikka vähem ja vähem raha, mida maksta teadusuuringute ja arenduste eest ja neile väga meeldib see mõte, et nad kasutavad ühtseid Euroopa rahasid ja seda nad ka teevad. probleemiks on loomulikult see, et algselt oli Euroopa Komisjon väljaspool kaitsevaldkonda, nüüd töötame sellises kummalises hallis tsoonis, ehk siis duaalne tehnoloogia, keegi ei tea, mis asi duaalne tehnoloogia on teoreetiliselt on see miski, mida võiks kasutada nii tsiviil kui ka sõjalisel eesmärgil, julgeoleku ja kaitse eesmärgil, kuid piirid nende kahe elemendi vahel on praktikas ebaselged, pole keegi suutnud defineerida neid ja et küsimus on tegelikult poliitikas. kuidas defineerida, kas me järgime nüüd duaalset strateegiat või kaitsestrateegiat? või julgeolekustrateegiat. duaalne on väga suur, kuid väga laialivalguv definitsioon, seda on kasutatud minu arvates positiivselt, selleks, et suurendada Euroopa kaitse tööstuse ja tehnoloogia aluse kaitsmiseks ja suurendamiseks, mida võiks selles olukorras teha? on võimalik ette kujutada, et suurendatakse Euroopa integratsiooni. alustades sellest, mida võiks nimetada ühtseks tehnoloogiaks, äh, poliit-, tehnoloogiliseks poliitikaks, mis on loomulikult oma iseloomult duaalne, kuid mida hallatakse integreeritult. ning selleks, et arendada tervet hulka võimekusi, mis on siis Euroopa võimekused ja, või riiklikud võimekused, osad nendest on juba töös, kuid loomulikult me võime mõelda selle peale, näiteks äh, kosmoseluure valdkond, kommunikatsioon, andmete edastamine, kogu see sektor ja loomulikult kõik need suured, väga suured sektorid, mis puudutavad kübervaldkonda, küberjulgeolek, küberkaitse, tehnoloogia, kübertehnikate arendamine. aktuaalsusest on ju täiesti selge, et väga palju uusi tehnoloogiaid, uusi tehnoloogiaid, nende integreerimine, neil on, meil on võimalik paremini jälgida öö, oma piire, oma ühiseid piire ja samuti, et meil on garanteeritud kõrgem julgeoleku äh, tase aladel, mis jäävad meie piiridest väljapoole. kogu kaitse ei saa ju põhineda seinal või müüril, kui see sein ei ole just edasiliikumise kaitse. Need asjad on võimalikud ja loomulikult võivad nad tekitada probleeme aluslepetes. aga ma arvan, et praeguses olukorras on kasulik ära tunda, kuidas Lissaboni leping, kas ei ole töötanud või seda ei ole kasutatud Euroopa kaitsevalda, vallas ja kui esitada, püstitada küsimus, kas on kasulik säilitada selline kummaline konstruktsioon, mis on jäänud täiesti teoreetiliseks, mida ei ole kasutatud, või oleks kasulikum sood-, soodustada tõelisi arenguid, mis aset leiavad ja mis põhinevad komisjoni tööl koos Euroopa Kaitseagentuuriga on kasulik, kui oleks üks poliitika selleks, et vältida erinevate direktoraatide konkureerimist. suur tänu teile! Thank you, professor Silvestri and now aitäh, professor! ning nüüd saab sõna härra Olivier de France kes on teadusdirektor Prantsuse Rahvusvaheliste Strateegiliste Uuringute Instituudis. ei, see on Euroopa instituut. vähemalt nad väidavad ennast olevat. direktor ma veel ei ole sellepärast, et kui ma ütleksin, et ma oleks, siis ma kindlasti saaks peatasu tegeliku direktori käest. aga aitäh teile! kui teil on veel mingi väike Euroopa säde sees, siis siis kindlasti ergutab see ühesõnaga igat ühte, kellel on väike Euroopa säde veel südames, e, ergutab ja austab väga see, kui teda siia kutsutakse esinema. mul paluti rääkida CSDP-st, ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast. ning kui ma seda teen, siis äh, arutelu elavdamiseks kasutan ma lasanje metafoori no see on niisugune äh, üsna, kuidas öeldagi, äh, üsna segane värk ning väljastpoolt vaadates ei saa päris aru, mis seal sees on, näiteks kas see on äh, üksnes, kas seal on üksnes taimsed komponendid või ka liha. näiteks eelmisel nädalal olime, käisime konverentsil kus äh, räägiti CSDP-st ning äh, kõnelejad ei olnud päris, äh, päris, oli väga raske määratleda, kas ta on nii-öelda tsiviilkriisi ohjamise või siis sõjalise poole pool rohkem. mis on üsna kentsakas, sellepärast et see samaluulepingust on möödas viisteist aastat ning meil on endiselt äh, puudu selgus, kas selle lasanje sees on ka mingi niisugune liha või on seal ainult taimed, et kas kas on kaitse, mittekaitse, kas on kollektiivne kaitse, on kriisi ohjamine, kas on puhtalt tsiviilkomponent äh, või on mingid muud komponendid ka, nii et väga kentsakas, et, et selliste peo osas meil niisugust selgust ei ole, aga igal juhul lubage mul äh, kasutada nüüd natuke teistsugust metafoori ning kirjeldada CSDP-d äh, Rubiku kuubiku näite varal. Rubiku kuubik on kuubik, kus on siis eri, eri värvi küljed. nii et meil on äh, operatiivne pool, äh, tööstus, kaitsekulutused, teadusuuringud, poliitiline tahe, poliitiline konsensus, Lissaboni institutsioonilised mehhanismid, Euroopa taju, Euroopa kultuur, Euroopa väärtused ning huvid, millele kogu see mäng tugineb. kõik need on üksteise suhtes liikumises ning Euroopa riigid ei taha reeglina samaaegselt Rubiku kuubiku samu osi liigutada. näiteks Ühendkuningriik on nõus liigutama ühte või, või kahte külge põhiliselt võimekust võimekust puudutavaid külgi, nagu sageli räägitakse operatsioone ning äh, samas ei, ei soovita, et need liikumised mõjutaks kuubiku teisi külge, külgi. Prantsusmaa on hiljuti võtnud niisuguse anglosaksi pragmaatilise lähenemise minu hinnangul, äh, mis keskendub ka võimekusele. Saksamaa aga, vähemalt mina väidaksin, on endiselt niisuguse institutsioonilise lähenemise küüsis, äh, soovides kasutada püsivat äh, niisugust struktuur, struktureeritud koostööd äh, rahvusvahelises plaanis, nii et nii et kuubiku eri külgede ruudukeste liigutamine ilma teisi, teistel külgedel muutusi tekitamata on väga keeruline nii et, et CSDP-d tasuks kindlasti edasi arendada, ükskõik mis valdkonnas riigid suudavad kokku leppida omavahel, kas on see võimekus, on see tööstuse pool, on need operatsioonid ühised või, või siis on see strateegiline planeerimine, ohtude ühine kaardistamine, poliitilise tahte kujundamine kui saab teha neid protsesse ülevalt juhtides, siis tuleks seda nii teha, kui saab teha alt, alt üles lähenemise põhjal, siis peaks niimoodi tegema, sellepärast et noh, selge, kui me ühised operatsioonid on, siis on võimalik ära teha midagi ka võimekuse osas ning kui me ning saaks edasi liikuda ka tööstuse poole peale, ühise, ühise vajaduste määratlemise poole, ühesõnaga ükskõik, mis toimib, seda peaks tegema, kui meie eesmärgiks on näiteks pragmaatilises plaanis võimekuse osas edasi liikuda, siis äh, palun väga, peaks seda tegema, kui tahetakse mitmepoolselt edasi liikuda mingi riikide rühma alusel, mitte kahekümne kaheksa liikmesriigiga koos, siis oleks ka see tervitatav, peaasi, et ei toimu täiendavat dubleerimist ja raiskamist. ning kui see ei kahjusta koostööd, kui tahetakse paika panna Euroopa Liidu üldine strateegia, siis oleks ka see tervitatav. kui see dokument ei jää mingiks eraldiseisvaks äh, dokumendiks. ühesõnaga, see dokument peab äh, lõimuma muudesse tegevustesse. ühesõnaga, minu hinnangul peaks liikuma edasi ükskõik millise äh, küljega sellest Rubiku kuubikust, välja arvatud, ja on üks erand ja siin ma võib-olla hakkan rääkima millestki, mida teie kuulda ei taha, eriti tänasel istungil, aga minu hinnangul on erandiks CSTP institutsiooniline kiht. praeguses poliitilises kliimas, kui me hakkame üritama institutsiooniliste vahenditega lahendama poliitilisi probleeme, siis minu hinnangul see ei toimi ning veel hullem, usun, et poliitilise kapitali ja energia panustamine institutsioonide vahelistes äh, motivaatorite tekitamisse probleemide lahendamiseks võib anda hoopis vastupidiseid tulemusi. seda mitmete stsenaariumide kohaselt, nii et minu hinnangul praegu lihtsalt poliitiline kontekst seda ei võimalda. paradoks Lissaboni lepinguga seoses seisneb selles, et hetkest, kui me andsime enda käsutusse niisuguse võimaluse, niisugused vahendid CSDP osas edasiliikumiseks tekitas järsku niisuguse paigalseisu. enam ei olnud konsensust, enam ei liigutud edasi. ja see ei ole Lissaboni lepingu süü. on teie komisjonis on üks väga auväärne liige, Arno Danjean, kes ütles selle väga hästi välja, et Lissaboni lepingus on kõik olemas, me peame seda, selle sealt lihtsalt välja lugema ja rakendama. nii et viga ei ole Lissaboni lepingus Äh, probleem on selles, et konsensust enam ei ole ning me peame just selle konsensuse saavutamiseks tööd tegema, nii et äh, institutsiooniliste vahenditega töötamine minu hinnangul praegu on probleemist möödavaatamine. kui me näiteks tahaksime hakata tegelema artikliga nelikümmend neli Lissaboni lepingus, mida see täpselt sisaldab, ei ole mulle selge, ma olen kindel, et siin on inimesi, kes saavad sellest paremini aru kui mina, aga minu jaoks on see lihtsalt ad hoc koostöö konkreetsetes küsimustes Euroopa sildi all. artikkel nelikümmend neli on see riikide rühma artikkel, aga kui, kui tahetakse teha koostööd ad hoc alusel, siis ei pea selleks tingimata lehvitama Euroopa Liidu lippu. nii et eh, minu hinnangul peaks kõigepealt lahendama poliitiliselt sisulised küsimused ning siis investeerima meie poliitilise kapitali saadud lahendusse. mitte üritada lahendada institutsioonilisi küsimusi, mis lahenevad iseenesest, kui me nende, neid tekitavad poliitilised küsimused lahendame. nii et minu hinnangul tuleks valida, kus me lahingusse läheme ning peaksime selleks vaatama, kus on eh, see tõenäosus, et me edu saavutame kõige suurem. sest eh, meil tehti vahepeal koostööd püsiva operatiivpeakorteri rajamiseks ja, ja ja see ei viinud kuskile ning niisugused asjad, kui me midagi taolist teeme, siis tõenäoliselt võib see koostööd hakata hoopis pidurdama. ma loomulikult selle üle eriti rõõmus ei ole, aga mulle tundub, et me oleme endiselt perioodis, kus kus on küsimuse alla sattunud äh, Euroopa Liidu põhiprintsiibid, vaba liikumine, ühisvääring ja muud taolised, nii et äh, siin ma keskenduksin pigem poliitiliste lõhede ületamisele ning äh, kõigi saamisele poliitilises plaanis nii-öelda samale lehele. nii et äh, praegu on probleem selles, et meil on puudu ühine arusaam sellest, mida Euroopa peaks kujutama. mis, mis võim Euroopa peaks maailmas olema? nii et äh, lühi, lühiajalises perspektiivis minu hinnangul peaksime me tegelema hoopis pikaajalise perspektiivi küsimustega. mida see tähendab CSTP kontekstis, see tähendab, et me peaksime töötama selle nimel, et kõik saaksid aru, et me oleme ühes paadis strateegiliselt. peaksime paika panema, mis asjades me nõus oleme kõik. ning üks mõte, mida Euroopa Parlament on üritanud edendada juba tükk aega ning mille osas poliitiline kliima on praegu positiivne, soosiv, on see Euroopa Kaitse valge raamatu arutelu, mis on nüüd imepäraselt uuesti lauale kerkinud Euroopa Parlament on sellest rääkinud juba aastaid ja praegu kuuleme komisjonist selle kohta positiivseid signaale ja kaitseministritelt ning tulevaselt eesistujalt madalmaadelt. nii et mina hakkaksin mõtlema sellele, kuidas parlament saaks seda mõtet omalt poolt edendada ning siin peaks mõtlema selle peale, miks see varem nagu ei, miks ei ole õnnestunud seda varem edendada. et võib-olla peaks selle nime muutma, võib-olla peakski selle nimetama valgeks raamatuks või võib-olla ei peaks par-, Euroopa Parlament seda liiga tugevalt, tugevalt tagant lükkama. võib-olla oleks siis lihtsam ülemkogul seda asja sisuliselt arutama, arutada, vastasel juhul võib tekkida ülemkogus lihtsalt vastuseis. ma tean, et Ühendkuningriigis tuleb äh, varsti Euroopa liikmesuse referendum, aga kaks tuhat seitseteist on täpselt samuti keeruline aasta, Saksamaal, Prantsusmaal on valimised, nii et alati on, kuskil on mingi niisugune takistus, mis on, võib olla ettekäändeks, miks mingit küsimust mitte arutada. aga küsimus, äh, mis meie ees seisab, on ju, kuidas komisjon madalmaad eesistujana Euroopa Parlament suudaksid veenda Ülemkogu ja Ühendkuningriiki selles arutelus osalema. ja ma ei tea, kuidas, kuidas sellele vastata, need on küsimused, mida ma lihtsalt näen ja, ja tõstatan. Lissaboni lepingu põhjal ma võin teile öelda, mida ma teeksin. artikkel nelikümmend kaks seitse ja kakssada kakskümmend kaks kollektiivse kaitse artiklid ja solidaarsusklausel, miks mitte nee, nende alusel kirjutada mingi potentsiaalne valge raamat, et eh, uurida, mida nad tähendavad poliitiliselt Euroopa jaoks, mida nende rakendamine praktikas endaga tooks. see oleks huvitav. ning viimane asi lõpetuseks, ma tahaksin samuti olla konstruktiivne ning öelda ja pakkuda siin nii-öelda natukene teaduslikku sisendit ka sellesse potentsiaalsesse arutellu, et kui see tehniline osa toimib, siis eh, tahaksin rääkida ka online abivahendist, mis äh, aitab selle arutelu edendamisele kaasa, see ei ole avalikult kättesaadav, aga on seotud strateegilise debatiga Euroopa Liidus ning võib-olla seotud ka Euroopa kaitsevalge raamatuga. ning äh, võib-olla ka Varssavi tippkohtumise eelse NATO aruteluga ning äh, selle eesmärgiks on julgustada tõenduspõhist poliitikat, tõenduspõhiselt poliitika kujundamist. ning ma näitan kohe ka arvuti juures teile seda vahendit, kus kaardistatakse, mida Euroopa riigid mõtlevad Euroopa poliitikast, välispoliitikast, kaitsest ning teistest küsimustest. see on objektiivne vahend, nii et see kaardistab äh, strateegilistes, kõigi liikmesriikide, kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi strateegilistes kavades sisalduvad seisukohad ning äh, kannatage nüüd üks hetk, ma lähen arvuti juurde ja näitan teile kohe. So for example niisiis, näiteks ütleme, et teid huvitab, mida Euroopa liikmesriigid, Euroopa Liidu liikmesriigid arvavad partnerlusest Venemaaga näiteks. siis on teil võimalik siin klõpsata nuppu ja kõrvalt öeldakse ning Venemaa hakkab koostööd tegema. ja, ja te näete, missugused on siis äh, avaldatud seisukohad, liikmesriikides ametlikud seisukohad koostöö kohta Venemaaga. näiteks äh, siis äh, raketikaitse kokkuleppe arvamus Taanis ning kui kuskil on tühik, siis ei ole ametlikku seisukohta liikmesriigis välja öeldud mingi aspekti kohta, näiteks ütleme Itaalia võtame Itaalia. Itaalia ei räägi oma hiljutises valges raamatus kaitse kohta Venemaast üldse, mis on üsna kentsakas. nii et sada kuuskümmend asja on siin kirjas. alates küberjulgeolekust, loodusriskid, terrorism ja nii edasi. palju eriteemasid. võtame terrorismi näiteks. liikmesriikide seisukohad siin. ning äh, huvitav on, et me, me näeme siis kus on ühisosa, kus on eriarvamused, kus on nii-öelda need Euroopa ühise arvamuse kujunemise takistajad ning kus on selle edasiliigutajad. iga riigi kohta on meil siin kokkuvõte nendest äh, strateegilistest seisukohtadest, äh, kaitse-eelarvest, äh, siin on ka kodanike arvamusuuringud ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika kohta näiteks kõigi riikide osas. ma lõpetan sellega. ma loomulikult ei taha öelda, et see on mingi imevahend. et niimoodi saabki Euroopa kaitse, Euroopa Liidu kaitsevalge raamatu koostada, aga see annab meile vähemalt pildi, mis seisus meil avalik arv, arvamus ja arutelu praegu on ning loodetavasti aitab strateegilisele debatile kaasa, aitäh! Kollege Leinen. Ja, äh, danke, Herr Vorsitzender, sehr interessante. Äh, aitäh selle väga huvitava äh, ettekande eest ähm, Lissaboni lepingu potentsiaali kasutamisest välispoliitikast mul ei ole tegelikult küsimust, vaid äh, ma lihtsalt äh, leian, et me peaksime natuke aja äh, maha võtma, vaatama, kuidas Euroopa Liit üritab siin vastuseid leida ja kui me vaatame neid kriise, mis Euroopa ümber praegu on, siis näib, et Euroopa ei tegutse kiiresti, vaid pigem jääb tihtipeale hiljaks asjad võtavad liiga kaua aega, et midagi välispoliitika vallas teha Euroopa Liidus eh, me oleme väga palju edasi liikunud Schengeni vallas, euroalas ja minu jaoks ei oleks selles eh, midagi imelikku, kui kõik kakskümmend kaheksa liikmesriigi selles vallas ei osaleks, vaid oleks grupp riike või suur grupp riike, kes ühiselt selles vallas tegutsevad, see peaks olema just eesmärk, aga kui muud moodi ei saa siis oleks see ju ka üks äh, lahendus ning äh, mina leian, et äh, aluslepingud ähm, seda võimaldavad, sellepärast et tihtipeale on väga raske kahtekümmend kaheksat liikmesriiki ühte paati saada. ja minu küsimus on, et kuidas mõjutab see demokraatlikku kontrolli? aga kas on mingi vahe Euroopa Liidu Äh, välis- ja julgeolekupoliitika vahel, mida kiidavad heaks kakskümmend kaheksa liikmesriiki või selle vahel, mida kiidetakse heaks enamusega. Äh, igatahes peab selge olema, et Euroopa Parlament on just nimelt see parlament, mis teostab demokraatlikku kontrolli Euroopa Liidu tegevuse üle ning küsimus kas äh, meie oleme siis see parlament, mis ka, ka otsustamisel kaasa saab rääkida, Äh, see on kindlasti selline küsimus, mis vajab lahendamist, Saksamaa äh, parlament äh, omab sellist pädevust, otsustab, kas Saksa sõdureid saadetakse sõjaseisukorda, sõjapiirkondadesse, Euroopa Parlamendil sellist pädevust ei ole, nii et, et seda peaksime arutama. samuti tahaksin esitada küsimuse, mis puudutab kõrge esindaja tegevust, te ütlesite, et kõrge esindaja Äh, vajab nii-öelda äh, äh, profülaktilist mandaati. selles vallas saab proua Mogherini ka midagi ise ära teha. me teame, et praegu tehakse tööd strateegiliste dokumentide kallal, Hiina strateegia, julgeolekupoliitika valge raamat Eh, ta ei ole selle kõigega oodanud, et enne kui ta on meile mandaat, meilt mandaadi saanud, nii et, et ma arvan, et eh, selle mandaadi saab ta endale ise anda, selle profülaktilise eh, mandaadi, sundides siis välisministreid asuma seisukohale. ja viimane asi, millest kõneles härra Silvestri, et meil oleks vaja siseturgu relvastuse jaoks. see on äh, Äh, äh, lepingutes ju olemas ja see on äh, üks suur puudujääk, mis meil on, et me ei suuda piisavalt teadusuuringuid ja ka tootmist oma kaitsetööstuse vallas teha. jah, aeg minu meelest on küps, et me selles vallas ka edasi liiguksime härra Kaaler saab järgmisena sõna. aitäh, äh, äh, jah, alustaksin võib-olla just sellest äh, viimasest, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates meil on tegelikult olemas relvastuse ühisturg ning aga iga kord kasutatakse hädapidurina siis ühte aluslepingu artiklit, mis üle-euroopalised avalikud hanked välistab sellepärast, et see läheb vastuollu riiklike huvidega ja võib-olla me peaksime vaatama, äh, kuidas siin see asi tegelikult on. võib-olla siseturuvolinik või, või kes iganes peaks sellega tegelema. Äh, ja mul oleks ka üks äh, küsimus mõnede riikide poliitilisest tahtest seda asja tegelikult läbi viia mina tahaksin paari asja kohta ühte-teist öelda. kõigepealt, mis puudutab valget raamatut, ma arvan, et on täiesti õige, et äh, parlamendis asjad äh, võtavad üsna kaua aega, meil peab olema strateegia, meil peaks olema võimekus mingit dokumenti äh, kokku panna, minu arvates on see õige ja ma tahaksin teada, mida ka järgmine eesistuja Holland sellest mõtleb Eh, sest et eh, eesistuja ju meil peagi vahetub. Eh, ma arvan, et selleks kõigeks läheb siiski vaja rohkem kui kuus kuud see eesistumisaeg, nii et, et ma arvan, et selle kõigega tuleks arvestada. ja meie loomulikult parlamendis ei oma mingit põhjust, miks seda selgelt mitte välja öelda. Suurbritannia Äh, äh, ei ütle kunagi, et nüüd on käes soodne aeg suuremaks Euroopa integratsiooniks, nii et, et äh, nii et te ei tohiks ennast sellest mõjutada lasta. ma arvan, et me peaksime asja arutama, me peame arvama, arvestama finantsküljega ning vaatama tõesti, kuidas siis koostööd tugevdada, sest see oleks täiesti mõistlik minu küsimus ekspertidele ole, eh, puudutab eh, seda eh, alalist struktureeritud koostööd, jah, me võime vähemalt on vaja kahte liikmesriiki, kes omavahel kokku lepivad ning Äh, siis esitatakse ettepanek kõrgele esindajale ja siis langetatakse otsus nõukogus kvalifitseeritud häälte enamusega, et selline äh, koostöö on võimalik, see on äh, nii-öelda miinimumnõudmine, see ei tohiks küll olla meie eesmärk, aga kuidas eksperdid seda hindavad, kui palju liikmesriike teie arvates peaks olema kaasatud, et tõesti tõhusat poliitikat ellu viia, on teil mingi ettekujutus selles osas? mis äh, äh, edusamme selles valdkonnas puudutab, siis on täiesti selge, et äh, asi sõltub alati poliitilisest tahtest, kas ähm, see, kas tulemus tuleb või ei, sõltub poliitilisest tahtest ja just iseäranis nende sellises valdkondades nagu kaitsetooted, kaitsealased uuringud, see on üks uus teema, me, me peame vaatama, mida me selles vallas tahame saavutada, mina arvan, et see kombinatsioon, et komisjon ja ka nõukogu ja välisteenistus seda ühiselt koos parlamendiga seda asja ajavad, et eh, institutsioonid langetavad otsuse, eh, jah, eh, meie siin parla-, äh, parlamendis, komisjonis ja välisteenistuses, et äh, meie äh, võtame vastu vastavad otsused, ma arvan, et niimoodi õnnestuks meil ka arvaldada survet nendele liikmesriikidele, kes võib-olla viivitavad otsuste langetamisega. ja niimoodi saaksime ka integratsiooni siis edasi arendada, aitäh! aitäh! aitäh, ütleb härra Van Orden, suurepärane sõna, suurepärased ettekanded äh,. Äh, äh härrad äh, Franzi sõnavõttu kuuldes ma tahtsin hästi rõõmust hõisata. Äh, sest näib, et ta on asjadest aru saanud, lõpupoole ta võib-olla natuke kaldus kursist kõrvale, aga tema sõnavõtu keskel mm, oli mul küll väga äh, mõnus seda kuulata. meil on siin põhimõtteline äh, vaadete erinevus ning kõigi meie arutelud äh, ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast taanduvadki sellele erinevusele. milleks Euroopa Liit üldse on? ühelt poolt on meil nõndanimetatud äh, ideoloogilised püüdlused luua integreeritud Euroopa Liit, kus langetatakse väga palju otsuseid, mis äh, ja väga palju otsuseid üritavadki viia Euroopa Liitu selles suunas ja loomulikult siis soovitakse ka ühtset välispoliitikat, ühtset kaitsepoliitikat, kõige sinna juurde kuuluvaga ühine kaitse-eelarve, kaitsehanked, kõik need asjad. või kas me näeme Euroopa Liitu kui Äh, põhimõtteliselt pragmaatilist organisatsiooni, mis tahab äh, luua lisandväärtust, kus selleks on äh, lootust ja kus see kasulik on. mina vähemalt olen seisukoha, sellel seisukohal ja ka mm, britid on sellel seisukohal. ning kaitsepoliitika valdkonnas ma arvan, et härra de France'il oli täiesti õigus Äh, miks äh, üritada hinge sisse puhuda millelegi, mis, millel ei saa seda enam üldse puhuda? meil ei ole vaja Euroopa Liitu selleks, et äh, osaleda selleks, et koordineerida näiteks kaitsetööstuse alaseid projekte. liikmesriigid on üsnagi suutelised seda tegema ning suured ettevõtted teatud riikides suudavad ühiselt tegutseda äh, ning eh, edukaid ühisprojekte koostada siis, kui see on mõttekas. meil ei ole vaja, et Euroopa Liit siin osaleks. meil ei ole vaja Euroopa Liitu selleks, et eh, kaitseküsimustes. mitte ükski tänastest kõnelejatest ei maininud NATO-t. ma arvan, et NATO-t tuleks mainida, meil on olemas vägagi elujõuline kaitseorganisatsioon ja ma saan aru kõikidest esitatud argumentidest, mida räägitakse, et äh, USA kaotab huvi ja me peame ise hakkama saama ja nõnda. Äh, loomulikult eurooplased peavad rohkem tegema, aga see ei tähenda, et me peaksime looma mingid alternatiivsed struktuurid mõistlik on, et äh, kõik demokraatlikud riigid istuksid koos ühe ja sama laua taga, kui leiab aset mõni kriis Äh, kui leiab aset kriis, peame koos USA-ga maha istuma ja otsustama, kes siin tegutseb. Äh, on mõned juhud, kus ilmselt Euroopa Liit peaks olema juhi rollis ja seda on võimalik teha NATO struktuurides, kui on olemas tahe seda teha. aga hetkel on meil lihtsalt see ideoloogiline arutelu kogu aeg, kus Äh, midagi, mida oleks võimalik ühel või teisel vormel mõistlikult arutada, äh, peab ikkagi arutusele tulema kuskil mujal. siin on kõik seotud integra-, äh, integreeritud Euroopa loomise ambitsiooniga. mina olen viimased viisteist aastat kutsunud üles Äh, lõpetama selliste äh, lollide teemadega tegelemine, keskendugem nendele valdkondadele, kus me saame tõesti midagi teinud, täiendagem seda, mida NATO teeb sõjalises äh, vastas teiste vahendit, sõjalises vallas teiste vahenditega, mis Euroopa Liidul on. näiteks kriiside haldamine, tsiviilvahendeid, meil on tsiviilvahendid kriiside haldamisel, kasutagem neid tõhusamini, siiamaani ei ole neid muide väga hästi kasutatud Äh, isegi mitte tsiviilvahendeid, aga kui meil see, siin õnnestuks asi korda saada, siis oleks see väga hea täiendus. aga olgem pragmaatilised ja loobugem sellest ideoloogilisest püüdest luua riik nimega Euroopa. ja, vielen Dank Äh, aitäh, ütleb äh, proua Lösing, ka mina tahaksin peatuda äh, sellel asjal, millest siin juba korduvalt on kõneldud, nimelt parlamendi õiguste puudumine selles vallas mulle tundub, et need arutelud on tihtipeale väga ähmased, härra Lainen ütles, me peaksime seda arutama, me peaksime sellest kõnelema, aga Äh, kui äh, asjast räägitakse, siis minu arvates äh, alati selles suunas, et ähm, tule, niimoodi satub ohtu liikmesriikide kontrollivolinõus, sellepärast et ähm, liikmesriigid takistavad protsesside kiiret kulgemist ja siin kojas eriti ei räägita näiteks sellest, et et siin vallas oleks vaja midagi muuta, et parlamendile tuleks anda volitusi, et Euroopa Parlamendi volitusi tuleks laiendada selles valdkonnas. ja kui me ütleme välja ühe asja, siis peaksime ütlema välja ka teise valla. jah, et meil on küll õigus asjast ka rääkida kaasa, aga mitte otsustada Äh, nii et, et parlamendile tuleks anda ka otsustamisvolitused ning selline arutelu äh, peaks siis ka jõuliselt selles suunas minema äh, ja mitte lihtsalt piiduma selle realiteediga, mis näiteks kas või ka parlamendis on seda tehtud. siis on mul üks märkus Äh, seoses selle tänase aruteludega äh, kaitse, äh, sedekomisjonis oleme me seda teemat ka väga tihti arutanud ja see puudutab paindlikke rahastamisvõimalusi. põhimõtteliselt just relvastusuuringute vallas Lissaboni lepingu alusel saab väita, et on keelatud Euroopa Liidu eelarvest rahastada sõjalisi kulutusi, aga et see teatud valdkondades ei kehti ja see puudutab näiteks relvastusealaseid uuringuid. meil on äh, grupp, kes valmistab ette siis meetmeid, sellesse rühma kuuluvad äh, Äh, peaaegu täie, äh, eranditult äh, relvatööstuse lobi esindajad, sinna ei ole tsiviilühiskonna esindaja, kodanikeühiskonna esindaja ja seetõttu on minu arvates suur oht, et selle tegevusrühma tegevuskava määravad siis need, kes sellest ise kasu saavad. veel üks küsimus, mida tahaksin puudutada on äh, kvalifitseeritud hääleenamusega laiendamine äh, laiendamine kaitseküsimustes, jah, äh, see on tõesti märkimisväärne, et, et, et edendada ka alalist struktureeritud koostööd Lissaboni lepinguga on see võimalik, aga just nimelt Eh, on selles valdkonnas siiani olnud kõige vähem konkreetseid tulemusi eh, kas see on kuidagi seotud sellega, et eh, ühesuspõhimõttest on mööda minnud, nii et, et milliseid järeldusi te sellest olukorrast teeksite? ning lõpetuseks tahaksin jah, kõneleda veel paljudest valdkondadest, aga kõneaeg seda ei võimalda Äh, võib-olla on mul üks äh, küsimus või, või äh, tahaksin, et konkreetsemalt lähenetakse solidaarsusklauslile, see on artikkel kakskümmend kaks, seal räägitatakse Euroopa Liidu sõjaliste vahendite kasutamisest ka siseriiklikult et seda võis äh, äh, kasutada ka siis, kui on tegu inimtekkeliste katastroofidega, millised teie arvates võiksid sellised katastroofid siis olla? Äh, mida te siis arvate, kuidas defineerida neid inimtekkelisi katastroofe? ja seda definitsiooni peaks ju ka kuidagi piirama, aitäh aitäh, ütleb härra Kaave, jah, ma tervitan neid arutelusid ja, ja loomulikult siin kojas liigutakse föderaalses suunas Äh, minu äh, riigis ka mõningates ringkondades kõneldakse sellest, ähm, aga Lissaboni lepingut äh, tegelikult ei saa rakendada kaitseküsimus, kõik ähm, äh, oluline on juba Lissaboni lepingus kirjas ja sellele tuleb lihtsalt tähelepanu juhtida, meil on siin poliitilisi erinevusi, ärgem unustagem, et meil on liikmesriigid, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, kes on NATO liikmed ja mõned teised riigid, kellel on äh, Äh, Austriast, Rootsist ja äh, Iirimaast, neutraalsetest riikidest hoopis teine suhtumine ja seetõttu see ühine välis- ja julgeolekupoliitika ei toimigi. Äh, öeldakse, et liikmesriigid on suur, keskendunud just nimelt kaitsevõimekusele. minu arvates on see täiesti loomulik ja kui vaadata Süüria, Iraagi, Liibüa olukorda, siis kas seal on meil pikaajaline strateegia? Äh, keegi kirjeldas siin ühist välis- ja julgeolekupoliitikat kui lasanjet, millest ei saa aru, milline see tegelikult välja näeb. minu arvates oleks spagetid veel parem äh, kah äh, pudrune ja, ja kõik spagetid vaatavad eri suunas. aitäh. aitäh, esimees ütleb härra Schaffhauser, ma vabandan, et ma kõiki ettekandeid ei kuulnud, tahaksin reageerida sellele, mida ütlesid härra Van Orden ja härra Carver. nooruses ma toetasin Euroopa kaitset ja hiljem sain ma aru, et puht euroopalik kaitse, muide Prantsusmaa seda soovis, selleks olid vahendid ja siis oli veel olemas Venemaa, kes Euroopas midagi kaitsevallas tegi ja see oli kõik Äh, me peame arvestama reaalsusega ja ma arvan, et äh, Briti kolleegidel on õigus, loomulikult ma ei jaga nende seisukohta NATO osas ja mina toetan, et äh, minu kodumaa lahkuks NATO-st, aga põhimõtteliselt peaksime olema teadlikud selles, et, et mida, mida teha, mis kasu on Euroopa poliitikast, kui meil ei ole vahendeid selle jaoks kellel on äh, sõltumatud allveelaevad Prantsusmaal. Äh, Prantsusmaa, äh, Suurbritannial ei ole, nii et, et me uue infotehnoloogiaga me ei ole ju sõltumatud, ameeriklased saavad takistada meie lennukite lendamist, aga see on juba teine küsimus ja nii et tuleksin tagasi selle teema juurde, panustagem sünergiale, üksteise täiendamisele Eh, ja meil peaks olema just suutlikkus eh, seda täiendavust tagada, aga ärge arvake, et eh, Prantsusmaa laseb teiste riikide enamusel endale oma poliitikat dikteerida, kuulge, te unistate ainult siin millestki. Suurbritanniaga on lugu sama, niisiis tulemus, mis oleks tulemus, teil oleks ei oleks kedagi, kas, kas mingid väikesed riigid, kes unistavad minevikust, hakkavad ajama Euroopa poliitikat. poliitika puudutab riiklikke huve, see puudutab nende huvide äh, koosmõju, nii et, et olgem realistid ning üritagem Euroopa tasandil välja pakkuda midagi, mis on võimalik, millel on lisandväärtus ning lõpetame, nagu ütles äh, Äh, Briti kolleeg, äh, lõpetame selle ideoloogilise lähenemise, mis ei anna mitte midagi. härra Epitedeios. aitäh. tahtsin samuti tänada kõiki neid kes andsid meile võimaluse arutada seda ülitähtsat teemat. tahaksin keskenduda meie tähelepanu millelegi, mida mainis president Juncker ja nimelt Euroopa armee loomine. isegi kui vaatame üle poliitilised, poliitilistest, õiguslikest ja praktilistest raskustest, mis on seotud ühtse välispoliitika, ühtse kaitsepoliitika elluviimisest, siis Euroopa armee loomine on ideaalide vallas, ei teeni seda eesmärki, mida on talle mõeldud. praktiline lahendus võiks olla NATO. nagu te kõik teate, on NATO ühtse kaitse eh, eest seisja vastavalt artiklile viis kui NATO liikmesmaad ründab äh, kolmas riik, siis on rünnatud kõiki NATO riike. kui me kavatseme midagi teha, mis oleks sellele vastav, peaksime me sisuliselt tooma, paika panema, millised on meil ühised äh, ohud ja mil-, äh, kust need erinevad päritolud, kas Venemaa, Hiina, need on ka meie strateegilised partnerid ja teisest küljest on meil vaja teha koostööd nende riikidega, töötada nendega ühtlustatud, selleks, et lahendada paljusid probleeme, mis maailmas tänasel päeval olemas on. terrorism, kaubandusküsimus, Süüria, Ukraina. seda ühest küljest, teisest küljest tundub, et me valmistame ennast ette nende ründamiseks või vastata neile agressiivselt, nii et me peame olema väga selgelt, selgel seisukohal, kust ohud pärinevad. Euroopa armee loomise võimalus, mida tajutakse sellisena, millel on agressiivne olemas, olemus. Milli-, kuidas mõjutab see meie naabreid, Euroopa Liidu naabreid, kõigepealt kas, kas me oleme välja mõelnud võimaluse, et üks nendest riikidest, üks meie naabritest kasutab meid ära, kasutades kurjasti süsteemi, mis meil on paigal, paigas selleks, et omaenda eesmärke edendada. milline on noore inimese motivatsioon ohverdada oma elu Euroopa armees, kui talle tundub, et tegelikult mingisugust riski äh, või ohtu omaenda riigile ei ole, need mõtteid tuleb arvesse võtta. ja ma arvan, et Euroopa armee ei ole asi, mida tulevikus eksisteerida saab ja ma arvan, et selle eest mõelda ei ole reaalne. niisiis, kaitse on iga riigi oma asi, oma vastutus ja kui me võtame arvesse rahvusarmeede tugevdamist või nõrgetamist, siis ma arvan, et see oleks parim viis, et tugevdada ja toetada neid eh, armeesid, mis riikidel on, ja töötada koordineeritult, aga mitte hakata Euroopa armeed looma. ainus raamistik, kus meil koostööd olla saab, ühtses kaitsepoliitikas ja julgeolekupoliitikas, oleks kaitsetööstus ja siin on see koht, kus peaksime rõhutama, mis on see mõte, mis on selle tähtsus, aitäh. Aljo-Mari. aitäh, esimees. ma arvan, et eh, ekspertide toetusel, keda ma tahaksin kõiki tänada, eh, leidis meil täna hommikul aset eh, väga huvitav arutelu. Mm, see on väga huvitav just tulevikku silmas pidades ma äh, kuulsin äh, mõnesid ütlemad, äh, ütlemas, et Euroopa kaitse ei toimi ja ei peagi toimima. ma arvan, et Euroopa kaitse ja Euroopa julgeolek on oluline me ei, kui öeldakse, et me ei, meil ei saa olla Euroopa kaitset, mida siis see tähendab? see tähendab, et me ei ole enam poliit-, ei taha olla poliitiline võim, et meil ei ole äh, iseseisvust otsuste äh, langetamises, et kes ei tegutse, seal pole õigust ka otsustada, aga ma tahaksin öelda ka seda, et me loobume äh, niimoodi oma majanduslikust võimust äh,, sellepärast et selleks, et täna edukas olla äh,, äh, peab äh, äh, poli-, on selge, et poliitilised ja kaitsevõimekused mõjutavad ka meie majandust. samuti on oluline teada, et sellisel juhul me loobume äh, iseenda kaitsmisest rahvusvahelises konkurentsis. täna olgem sellest teadlikud, ei ole ükski riik teineteisest täiesti lahus Äh, iga riik, kes äh, ühineb teistega, ei oma äh, võimalust ähm, turgudel, olgu siis tegemist majandusega või, või, või kaitseturgudega, olla vastu nendele hiiglastele nagu Hiina, USA, Venemaa ja veel mõned teised riigid. niisiis, me peame sellest teadlikud olema ja see tähendab ka seda, et äh, me loobume oma ülesandest, mis on kaitsta meie kodanikke sellepärast et kõik Euroopa kodanikud äh, seisavad täna silmitsi samade ohtudega. mitte kunagi ei ole maailm olnud nii ohtlik kui praegu meil ei ole praegu äh, sellist jõudu, mis oleks konflikte suutnud lämmatada viimastel aastatel. me näeme, kuidas konfliktid, äh, konfliktide arv kasvab Aafrikas, Lähis-Idas, me näeme, kuidas islamiriik võim suureneb. me näeme äh, terroristide tegutsemist kogu maailmas, kes võtavad sihikule just nimelt meie elanikud ja me usume, et mõni riik suudab üksinda nende, selle kõige vastu midagi ära teha. Äh, täna kõneldi siin ka NATO-st. Äh, ma olen olnud äh, väga palju NATO-s kõneluste laudade ääres, aga NATO üksinda, kui ei ole Euroopa sammat, ei suuda tegutseda ja ärgem unustagem ühte asja, USA praegu pöörab üha rohkem pilgu ähm, Aasia probleemide suunas ning teisalt ähm, USA äh, kurdab pidevalt selle üle, et Euroopa ei pinguta äh, piisavalt, ei panusta piisavalt kaitsesse ja äh, ootus ja muide, ma olin ka siis kõneluste laua ääres, kui USA ütles, et nad teatud juhtumitel loobuvad Euroopa toetamisest, kui Euroopa ei tee rohkem jõupingutusi niisiis, äh, me seisame siin silmis äh, probleemidega, mida täna äh, natuke käsitleti ja minu arvates on väga oluline, see, see on rahaline olukord. on selge, et meil ei saa olla Euroopa kaitset, kui ainult kaks-kolm riiki teevad vajalikke jõupingutusi selleks, et kaitsta oma kodanikke ja tihtipeale tänapäeval on vaja kaitsta ka teiste riikide kodanikke nii et, et ma arvan, et tegemist on väga olulise teemaga. kas kõik riigid, sealhulgas ka väikesed riigid, teevad jõupingutusi, arvestades siis oma SKT-d, sarnaseid jõupingutusi nendega, mida teevad suured riigid ja kas suured riigid ise tahavad teha vajalikke riike, vajalikke jõupingutusi selleks, et edendada Euroopa kaitsetööstust Äh, mulle näib, et äh, see on äh, tõeline küsimus ja alati jõuame tagasi sama asja juurde, nimelt lõppkokkuvõttes on tegu poliitiliste valikutega ja poliitilise tahtega mina sooviksin tõesti, et siin parlamendis, kus me räägime väga palju oma väärtustest, oleksime me teadlikud ka sellest, et neid väärtusi tuleb kaitsta, sealhulgas ka julgeoleku ja kaitsepoliitika kontekstis Grazie. Eh, non vorrei che la sensazione fosse. aitäh. tunne, et mingi konkreetne debatt peetakse Euroopa poliitika üle, debatt, mis on vastupidine ühisele julgeoleku kaitsepoliitikale. ma olen juba tükk aega tundnud et meil on teatud diplomaatiline süsteem pea, paigas. diplomaatiasüsteem, mis vastab Lord Palmer, Palmerstoni poliitikale. nimelt selles, et ei ole enam püsivaid vaenlasi. ei ole sadu ja sadu aastaid olnud vajan-, äh, vaenlasi, kuid on vaenlasi, kes kerkivad siin ja seal siseriiklikult üles me peaksime arvestama seda olukorda uues mõtlemises. mõned liikmesmaad, mis ei ole rahu sõlminud selle ideega, et on olemas maailmas, mis muutub, uued väljakutsed, uued probleemid, mis üles kerkivad ja küsimus, mis ikka ja jälle esitele kerkib, on see, kas riiklik suveräänsus kas see on sobilikum lahendada mingi kollektiivse julgeolekuga, kollektiivse, kollektiivse kaitsega? millist rolli mängib see kogu, kogukond või ühiskond siis kollektiivses kaitses, on terve hulk uusi stsenaariume, kuid mulle tundub, et me liigume eemale taolisest ameerikalikust lähenemisest ja me näeme, et ameeriklased loobuvad sellest konkreetsest julgeolekusüsteemist äh, ja siin on vaakum, vaakumis tuleb täita. vaakumis tuleb täide, mida täidetakse teatud määral hiinlaste poolt, mitte ainult äh, jõuli- äh,, sõjaliselt ja kaitse mõttes, vaid ka kaubanduslikult ja meil on uus olukord konfliktides, mis meie ümber kujunenud on. just nimelt Lähis-Idas toimuv konflikt need liivale tõmmatud jooned, need piirid, mis on loodud, teatud pinnapealne rahu, mis on eksisteerinud, on nüüdseks kokku kukkunud suuresti. ehk nüüd Euroopa Liidu välis- ja kaitsepoliitika, kuidas saaks sellest tõhus poliitika? peame esitama küsimuse kas me investeerime võib-olla mingisse ühtsesse välis- ja kaitsepoliitikasse ja loomulikult vaadates suveräänsuse küsimusi, siin on mitmeid piiranguid ja vabadusi, mida loob ka Lissaboni lepe. ja lõpuks pole kahtlustki, et on tõsine küsimus see, mis puudutab NATO rolli ja Euroopa kaitsesüsteemi juba päris tükk aega on olemas Euroopa poliitika ja NATO poliitika. Nende kahe, need kaks on juba kattunud tükk aega, ehk mis siis nüüd siis saab, kui meil on paralleelsed süsteemid? süsteem oli paigas, see funktsioneeris, eriti need teemad, mis puudutab tänase päeva Venemaad, vanasti Nõukogude Liitu. me peame kuidagi paika saama selle et kui Euroopa, kui me loome Euroopa Liidule autonoomia rahvusvahelises kaitses, siis see võiks toimida NATO-ga paralleelselt, aga see peab tähendama seda, et peetakse kinni riiklikust äh, suveräänsusest. kahjuks pean ma kinni, äh, nõus olema härra Schaffhauseriga selles mõttes, et välis- ja kaitsepoliitikat ei saa iialgi läbi viia Euroopa Liidu tasandil kvalifitseeritud häälteenamusega, nii ei peaks ka olema see on lõppude lõpuks iga liikmesmaa suveräänne otsus, mida võetakse vastu ko koordineerides asju Euroopa Liidu partneritega. ja härra Schaffner on muidugi lahkunud, mis puudutab Prantsusmaa kaasamist Euroopa kontinendil, aga me ei tohiks last koos Jaaniväega välja visata, proua Thatcher kaheksakümne kuuendal aastal leppis ametlikult kokku, et poliitiline koostöö välisasjades öö, äh, käib ühtse Euroopa akti alla ja me võime rääkida paljudest üht-, edulugudest, sanktsioonid äh, Venemaa vastu, äh, G5 Iraani lepped, kõik need on võimalikud ilma solidaarsuseta, mida ainult Euroopa Liit võib luua. Kristina Belgrave räägib äh, Kosovo lepingutest, see on järjekordne näide loomulikult on vägagi kaheldav ja ma olen paljudega, paljude kolleegidega nõus, kas meil on ikkagi vaja väga tõsist Euroopa struktuuri, nagu näiteks Euroopa välisteenistus kõigi nende kulude ja struktuuridega, päris kindlasti ei ole meil vaja alalist Euroopa armeed. aga ma kardan küll, et minu arvates on NATO-l teatud piirangud, ma võin siin ühe näite tuua. näiteks Türgi ja Küprose koostöö, e, neutraalsuse küsimus, e, nende kaasamine välispoliitika algatustesse ja loomulikult NATO kaitseb meie territooriume väga hästi, näiteks Balti riikides, nagu see praegusel hetkel see on. ja loomulikult kaasab see ameeriklasi, aga ma pean ütlema, et hiljutised sõjalised eh, NATO harjutused ja sõjad, mida peetakse Liibüas ja Afganistanis, on vaid osaliselt edukad lood olnud. Nad ei ole suutnud luua seal eh, riike, nii nagu Euroopa Liit ja teised on eh, püüdnud seda saavutada rahuajal. teine edulugu millega mina olin seotud raporti kirjutamise kaudu siin komisjon, on piraatluse äh, vastu STTP, äh, mis on tõsiselt äh, tõmmanud piraatluse Aafrika sarvest eemale. NATO on tegutsenud meiega küll, külje kõrval ja sõjalised juhatajad on mulle öelnud, et NATO, kuna ta on ameeriklane, Ameerika liikmed, ei suuda kaasata Indiat näiteks Äh, piraatluse vastases võitluses. nii et selles mõttes see on segane pilt, aga me ei tohi, me peame olema pragmaatilised, peame aktsepteerima, et CFSB-l on teatud head aspektid, kaitsepoliitikal samuti, aga see ei tohi iialgi olla kõrgem kui meie riiklikud huvid. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, lassen mich auch einige wenige bemerken. Mhm, aitäh, daamid ja härrad, lubage mul nüüd esineda paari märkusega omalt poolt tundub, et vahepeal tekib probleeme, mida ei ole oodatudki. et keegi ei taha meie paneelis rääkida sellest, mis Amsterdami lepinguga peale hakata. Euroopa armee, armee loomisest jah, aga esimees räägib inglise keeles, see ei puuduta Lissaboni lepingut. härra Tänak, ärge rääkige asjadest, millest ei räägita. mis, mis praegu jutuks ei ole, see on populism. ja lubage, ma räägin lõpuni, härra. me räägime siin praegu, juhataja jätkab saksa keeles raportist, kus räägitakse sellest, mida on võimalik ära teha Lissaboni lepingu raames. ja on täiesti selge, et Lissaboni lepingu raames ei hakata looma Euroopa armeed ning see ei ole asi, mis oleks päevakorras. ning kes väidab vastupidist, selle argumentatsioon ei ole heausklik. nii et sellest me praegu ei räägi ja ei peaks sellel teemal arutama täiesti selge on proua Lösingi öeldu põhjal ka see ja me peame aru saama, demokraatlikud eeldused ja õiguslikud alused selleks äh, on puudu ning selliste, sellises olukorras ei saagi meil tulla Euroopa armeed, Euroopa armee saab tulla ainult siis, kui meil tuleb lepingu muudatus, mille kohaselt Euroopa Parlament saab need õigused, mis täna on liikmesriikide parlamentidel ning äh, kuna neid õigusi ei ole, seda muudatust ei ole, siis mingit Euroopa armeed ei tule ning, ning äh, see, seetõttu ei ole mõtet äh, hakata siin mingeid tonte maalima, inimestele hirmu nahka ajama. lubage, ma räägin lõpuni. lubage, ma räägin lõpuni, härra käituge korralikult. mina, nagu ükskõik milline teine parlamendiliige, oman õigust rääkida oma jutt lõpuni. ja mina, kurat võtaks, ei ole lõpetanud. jätkame. ja palun olge tasa sest muidu pean ma teid saalist välja saat-, saatma, sellepärast et te häirite meie debatti meil tuleb leppida sellega, et praeguse lepingu alusel meil Euroopa armeed tulla ei saa. me, me saame ainult kasutada olemasolevat lepingut selle piirides ning lepingus on ette nähtud, et on vaja struktuurset püsivat koostööd, see on selgelt lepingus kirjas. ning ning nagu teisteski valdkondades, nagu näiteks majandusvaldkonnas on meil tihedama koostöövõimalus, nii on meil ka välis- ja julgeolekupoliitika raames struktureeritud koostöövõimalus. ehk siis riigid, kes seda tahavad, saavad seda teha, see on lepingus ette nähtud ning seetõttu on argumendid, mida Ühendkuningriigi esindajad siin kasutavad, sisuliselt suunatud nende takistamisele, kes tahaksid midagi ära teha. see võib olla poliitiline seisukoht, aga see ei ole kuidagi seotud mingite lepinguliste kohustustega, sest lepingus on, on see struktureeritud koostöö selgelt ette nähtud ning kui riigid seda teha tahavad, siis need riigid, kes seda teha ei taha, ei peaks tahtjaid selles takistama selline on see poliitiline olukord ja ülesanne, mis meie ees seisab. nii et küsimus ei ole seotud ka NATO-ga, sest ma tean, olen kuulnud äh, ametlikult äh, Ameerika poliitika esindajatelt ja sõjaväelastelt, et et Euroopa Liit peab tegema tihedamat koostööd kaitsepoliitika vallas, sest nad näevad, et Euroopa riigid üksi ei suuda tugevdada üksikult võetuna ei suuda NATO-t tugevdada. see kaks protsenti SKT-st kulutuste kohustus ei toimi. isegi Ühendkuningriik, kus toimus valimiskampaania käesoleval aastal, kuulutas, et, et nad ei kuluta seda kahte protsenti ja valimised võideti, see tähendab, et me saame NATO-t tugevdada üksnes sünergia vormis, ühendades jõupingutused teadusuuringute, relvastuse, hangete ja muudes küsimustes ning teha seda läbi tugeva Euroopa Kaitseameti. ainult nii saame me saada tugevaks viisil, mis võimaldab meil NATO-t tugevdada. aga meil on vaja lisaks ka oma võimekust. me ei saa ju lubada tekkida olukorral ja kolleeg rääkis sellest ka, et Euroopa Liit on on äh, tegutsemisvõimeline üksnes siis, kui Ameerika Ühendriigid äh, kaasa löövad, sest võib tekkida olukordi, kus äh, Ameerika Ühendriigid ei taha kaasa lüüa. või nad ei ole sellest huvitatud, ei ole tegemist nende huvides oleva piirkonnaga. meie ei saa olla mingi Minnesota senaatori pantvangid meil peab olema oma demokraatlik protsess, mille tulemusena me otsustama saame, otsustada saame. ning kui me mõtleme sellel, et sada üheksakümmend miljardit eurot on meie kaitsekulutused liikmesriikides, siis, siis selle raha eest me praktiliselt midagi ei saa, me raiskame maksumaksja raha. et meil on äh, üldkulud äh, paljudes armeedias Euroopa Liidus kaheksakümmend protsenti. nii et sisuliselt ei jäägi sõjaväelastele midagi. nii et Saksa kaitsejõudude hankeametis on, on vist seitsekümmend tuhat inimest tööl. ja kulud on meil, üldkulud on märkimisväärselt suurenenud. nii et kindlasti on meil siin säästmiskohti ning ma tean, härra Tatsa, teised kolleegid on mulle sellest rääkinud, on nõu andnud, ma olen neile väga tänulik. ning äh, välisteenistuse pressiteate, äh, pressis avaldatud analüüs on kinnitanud seda, mida ma arvasin selles, selle olukorraga seoses nii et me esineme avaldustega eri punktides, aga kus me olime septembri lõpus, kui kui venelased ja ameeriklased arutasid Süüria küsimust, kus siis meie olime? see on täpselt eh, see, millest kolleegid just rääkisid. kui me loeme välisministrite nõukogu avaldust eilsest nõukogust, siis eh, räägitakse seal kõigest, aga mitte mitte niisuguses perspektiivis, et me ise hakkame kaasa lööma, me räägime küll tulipunktidest, pagulaste olukorrast ja nii edasi, nii edasi, kõik see on oluline, aga sõja lõpetamine mingi reaalse tegevusega, inimeste kokkutoomine selleks, mingi reaalse asja ärategemine, sellest ei räägita praktiliselt üldse. jah, võib-olla see on kuskil punkt kakskümmend üks, aga aga igal juhul mitte viisil, mis võtab selge ülesande ja kohustuse. ning ähm, ning tundub, et loodetakse, et rahu saabub iseenesest ja et ning võib-olla on asi selles, et äh, et meie välispoliitika kõrge esindaja ei ole valmis niisuguseid küsimusi edendama, sest ta kardab läbikukkumist. ja see valmistaks mulle suurt muret, kui see nii oleks. kui me räägime pagulasküsimusest, kui Euroopas puudub valmisolek ja, ja tahtmine neid probleeme lahendada ise reaalselt, siis, siis jäämegi me sümptomitega võitlema ja kuskile ei jõua ning nüüd peaks rääkima veel sellest tugevast või, või kõvast jõust ja pehmest jõust. ka pehme jõud toimib üksnes siis, kui teatakse, et olemas on ka, ka kõva jõud. nii et meie prioriteet on olnud pehme jõud. aga võiks lähtuda ka aga aga igal juhul meie praeguses poliitikas on puudu see teine pool, mis võimaldaks meie humanitaar- ja muul poliitikal tõhusalt mõjule pääseda. mul, ma olen alati tahtnud, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu, aga ma ei lase end takistada endal välja ütlemas tõde Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika kohta. ning äh, ainult Ühendkuningis on võimalik rääkida mm, niisugust väärinformatsiooni selle kohta, nagu seda tehakse ja, ja keegi vastu ei räägi. nii, nüüd kuna ma olen nii pikalt rääkinud, on meil aega üsna vähe, aga nüüd saavad meie esinejad äh, sõna veel lühikeseks repliigiks, alustame vastupidises järjekorras, härra De France, palun. Yes um,, thank you, maybe. aitäh, teen lühidalt. selgitamaks paari punkti seoses institutsioonilise debatiga ma olen kindel, et me, ma olen veendunud, et meil on lepingus kõik praegu olemas. vaja on lihtsalt äh, neid punkte rakendada. valge raamat, millest ma rääkisin, septembri lõpus Michel Barnier, volinik, esitas selle kaitseministritele ning sai siis sai suhteliselt sooja vastuvõtu osaliseks, vähemalt enamuse kaitseministrite poolt ning võib-olla siis madalmaade eesistumisel ja Euroopa Parlamendi toetusel, kui Euroopa Parlament seda arutelu toetab, siis ja mõistlik oleks seda arutelu pidada pärast Euroopa globaalstrateegia vastuvõtmist, sest oluline on, et see globaalstrateegia ei jääks üksnes globaalseks, vaid ta peaks olema selgelt seotud oma eesmärkide osas ühelt poolt ja vahendite teiselt poolt. et vahendid peavad seostuma sellega, mida me teeme, kui me paneme mingi globaalstrateegia kirja, siis see ei ole usutav, kui me ei räägi ka selle rakendamisest. ning eh, NATO Euroopa Liidu arutelu osas ausalt öeldes eh, võib-olla ma ei jõudnud mõttega järele sellele aga mulle tundub, et me oleme veidi liiga ideoloogiliselt ise lähenenud sellele ja süüdistame samas selles teisi. sest eh, praegu tegelikult ei, ei mängi rolli, mis lipu all me mingeid asju teeme, oluline on kokku leppida selles, missugune see maailm siis eh, väljaspool Euroopa Liitu on, mis on ohud, mida me kavatseme tehe, teha nendega võitlemiseks ning mis võimekust meil selleks vaja on. kas see toimub NATO egiidi all Euroopa Liidu egiidi all, minu jaoks ausalt öeldes see rolli ei mängi. kui me alustame arutelu institutsioonilise plaaniga, siis eh, tekib kohe probleem, mis on NATO, mis on Euroopa Liit, kuidas nad omavahel suhtlema peavad, no mina arvan, et olukord on tegelikult märksa lihtsam, ei pea üldse nii keeruliseks minema. ning viimane asi et ma kõnelen ka prantsuse keeles, et ma olen äh, täiesti päri proua minister Aljo Mari öelduga, aitäh. Ah. Thank you uh,, well. aitäh, mul ei ole palju lisada. üksnes et eh, NATO otsin jutuks mina oma sõnavõtus, oma ettekandes. ning ma ütlesin, et eh, väga ebatõenäoline on, et mingi Euroopa armee tuleb, see niikuinii meil NATO on, sellepärast et NATO annab liikmesriikidele märksa lihtsama lahenduse. reageerimiseks mingitele ohtudele probleemiks on aga see, et, et ta on selgelt seotud Ameerika Ühendriikide poolt panustamisega. ilma Ameerika Ühendriikide rollita esimesena võrdsete seas NATO-s ja nende osaluseta NATO ei toimiks, ei tagaks niisugust julgeolekutaset, nagu ta praegu on taganud. ning see on arutelu, millega me paratamatult põrkume, kui me arutame siis taasärganud Venemaa küsimust. kui kaugele oleme valmis minema selleks, et heidutada Venemaad tema uues lähenemises ja meelsuses Euroopa ja Lähis-Ida julgeoleku küsimustele see ei ole praegu selge praegu NATO on mingeid samme astunud, on reageerinud äh, väärikalt, mõistlikult, aga eks me ootame ära Varssavi tippkohtumise ja vaatame, mis saab, kui, kui me, meil tuleb see, mida ameeriklased tahavad ja mida on vaja teha, näiteks suurendada meie kaitse-eelarvet, kui me kaitse-eelarveid suurendama ei hakka ja uusi algatusi võimekuste osas ei rakenda, siis tõenäoliselt peame paluma ameeriklastel seda meie eest teha ja kui nemad seda ei tee, siis tekib probleem. usun, et Euroopa kaitsest rääkides ongi olukord niisugune. me peame tegutsema tõhusamalt, aga probleem on selles, et praegused kulutused kaitsevaldkonnas Euroopas ei ole väga, väga efektiivsed ning äh, ma loodan ja minu mõte oli, et selleks, et välja arendada parem, sidusam ühine Euroopa poliitika kaitsetööstuse, kaitsetehnoloogia, kaheotstarbelise tehnoloogia, julgeolekutehnoloogia valdkonnas, et selle tegemine ühiselt oleks tõhusam ning suurendaks seda tulemit, mis me saame. aitäh, härra, ei, härra esimees uh,. Thank you very much uh.... tänan selle väga huvitava arutelu eest. mul on neli lühikest märkust. kõigepealt eh, demokraatlik kontroll. olen seisukohal, et et rohkem parlamentaarset kontrolli Euroopa Liidus peab sõjaliste operatsioonide üle olema, aga seoses otsustega, kui, seni kuni otsused osaleda sõjalistes operatsioonides on liikmesriikide parlamendi käes, seni peaks kontroll olema ka seal, ma kirjutasin oma doktoritöö parlamentaarsest kontrollist Euroopa sõjaliste operatsioonide üle, Euroopa Liidu sõjaliste operatsioonide üle, meil on kaksteist liikmesriiki Euroopas, kus parlamentidel on niisugune kontrolli pädevus ja kui me tahame, et CTP operatsioonide üle kontrolli tõhustada, peab see toimuma siseriiklikult praegu. välja arvatud paaris küsimuses, kus leping võimaldab Euroopa Parlamendil teatud suuremat rolli. minu enda seisukoht oli, at-, oleks, et Ateena mehhanismi osas peaks Euroopa Parlament saama kontrolli funktsiooni ühiste kulude, jagatud kulude osas sõjaliste operatsioonidega seoses, seda saaks praeguse lepingu alusel teha. nüüd PESCO ehk siis püsiv struktureeritud koostöö, kui palju liikmesriike peaks selles osalema, minu arusaam on, kui ma lepingust õigesti aru saan, siis eh, erinevalt laiendatud koostööst, mida võib olla väga erinevaid viise, on eh, püsiv struktureeritud koostöö nähtud ette ainult üks ühes vormis liikmesriikide vahel, kes soovivad selles osaleda ning järeldus minu jaoks on, et me peaks hõlmama võimalikult palju liikmesriike, kui see koostöö paika pannakse, sellepärast et me ei saa, me ei saa siin teha näiteks äh, Läänemere koostööd, Balti riikide koostööd ja siis näiteks Saksamaa ja äh, madalmaade koostööd, vaid me, meil tuleb see üks koostööraamistik, üks ja ainus. nüüd solidaarsust lausel ning äh, sõjaväe kasutamine inimtekkeliste õnnetuste likvideerimisel. eelmise aasta juunis selgitati selle solidaarsusklausli iseloomu ning kartus, et sõjavägi või, võidakse tul-, tuua näiteks mingeid kodanikurahutusi maha suruma, on täiesti alusetu. et sõjaväge saaks kasutada ainult näiteks ütleme, kui on mingi keemiatööstuse infrastruktuuri või äh, tuumaenergia infrastruktuuri õnnetus, kus äh, Saksamaal on ka sõjaväge niimoodi kasutatud ning minu arusaam solidaarsusklauslist on, on just niisugune ning ma kindlasti ei, ei äh, tahtnud kuidagi öelda, et sõjaväel on lubatud Euroopa kodanike vastu kasutada jõudu, surmavat jõudu, nii nagu te kirjeldasite, ning ideoloogiline arutelu on nüüd NATO ja Euroopa Liit CSTP valdkonnas ma ei tahaks siin palju lisada, Briti kolleegid on juba lahkunud, aga oluline on öelda, et kui me soovime näha pragmaatilist koostööd nende organisatsioonide vahel, siis on paar asja, mida oleks võimalik lepingu raames ära teha, kõige olulisem minu jaoks on küsimus peakorterist Euroopa Liidus jaoks. Olivier ütles õigesti, et see on punane joon Ühendkuningriigi jaoks, aga minu küsimus on alati olnud, et kas see on pragmaatiline, et Euroopa Liidus on eripeakorterid eh, näiteks eh, Aafrika piraatidega võitlemiseks ja Vahemere operatsioonideks. nii et eh, Ühendkuningriik, kes rõhutab pragmaatilisust, võiks, neid võiks ju veenda just selle argumendiga, et meil võiks olla ühtne peakorter ja ma loodan, et Euroopa Liidus see saavutada õnnestub tulevikus. To... aitäh! kaks väga lühikest märkust seoses kahe küsimusega, mis tõstatati, kõigepealt üks puudutab seda püsivat struktureeritud koostööd ning siin äh, leping ei räägi arvudest, vaid äh, seab üksnes kaks kriteeriumi, üks puudutab kaitsevõimekuse arendamist ning teine puudutab äh, siis lahingujõudude võimekust, kes osalevad ning need kriteeriumid peavad olema täidetud osalevate riikide poolt, aga siin on ka manööverdamisruumi päris palju, lähtuvalt formuleeringutest, mida tekstis on kasutatud. teine küsimus puudutab parlamentaarset kontrolli. minu hinnangul oleks mõistlik, et parlamentaarset kontrolli oleks rohkem selles valdkonnas. aga meid piiravad jällegi lepingu sätted ning praegu, kui me võtame eh, CFSP operatsioonid, artikkel kolmkümmend kuus piirab Euroopa Parlamendi rolli märkimisväärselt. on huvitav, et rääkides parlamentaarsest kontrollist rahvusvahelistes lepingutes, on meil artikkel kaks kaheksateist ja kümme Euroopa Liidu lepingus. ja seda on kaitsnud ka Euroopa Kohus ning Euroopa Parlament ning äh, kohus on selgelt öelnud üleandmislepingu osas, et, et parlamenti tuleb teavitada koheselt äh, tegevustest selles menetluses ning äh, et see teavitamine peab olema sisuline. ning see toob mu tagasi institutsioonide vahelise koostöö küsimuse juurde, millest ma rääkisin et loomulikult on piirid Euroopa Parlamendi kontroll selles valdkonnas. ent koostöö korral institutsioonide vahel tahe, tähendaks see osaline kontroll ka midagi, võiks olla märkimisväärne ning selleks olekski vaja teha niisugust koostööd institutsioonide vahel. aitäh! tänan meie nelja ettekandjat, ettekanded olid minu hinnangul väga asjalikud räägin raportööridega, võib-olla nad teevad nende põhjal oma raportisse ka mingeid täiendusi. nii mul on hea meel, et nad olid siin ja kuulasid. me saime päris palju asjalikku nõu seoses selle teemaga. härra Spinelli äh,, proua Spinelli, palun, teie poolt lõppsõna. tänan omalt poolt ka kõiki ettekandjaid, palju meil aega ei ole, sellepärast et tõlgid on vaid loetud minutid veel siin, tahtsin rõhutada ühte asja ja räägin edasi itaalia keeles. Üks, tahaksin ühe väärarusaama lahendada, kolleeg Jolainen tuletas meile meelde, et parlamentaarne kontroll ei piirdu enamushääletusega ning ma olen sellega nõus, aga mul on, mul tekkis järgmine küsimus, raskete keeruliste kriiside puhul, kui asi puudutab tõesti sõja ja rahu küsimusi, peaksime me endalt tõenäoliselt küsima, kas vetoõigus tugineb liikmesriikide põhiseaduslikele sätetele ning ma tahaksin öelda, et konstitutsiooniline demokraatia Euroopas ei ole selgelt paigas ning siin võib tekkida probleeme enamushääletustega ning äh, veel viimane märkus NATO kohta. professor Silvestri rääkis midagi, rääkis, tema, tema jutus oli midagi, mis oli tegelikult väga asjalik. NATO ei ole niisugune lihtne lahendus Euroopa ühtse riigi jaoks, aga NATO tagab riikliku suveräänsuse illusiooni paremini, kui seda teeb Euroopa. ning see peab ka tõesti paika. seda me peaksime arvestama. et asi ei ole selles, et NATO-ga oleks meil olukord kuidagi mugavam, vaid asi on selles, et liikmesriikide suveräänsus